kallid kolleegid, alustan meie tänast istungit e. ning meil on siin kolm juhatajat, kes eh, peale eelarvekomisjoni on seotud ka eelarve kontrolli komisjoni ning eh, õigusasjade komisjoniga. sooviksin öelda tere tulemast proua Kristaliina Georgievale, kes on ähm, komisjoni asepresidendi kandidaat vastavalt suunistele komisjoni ametisse kinnitamise kohta, mis on lisa, kodukorra lisa kuusteist. Euroopa Parlament hindab voliniku pädevust, nende Euroopa meelsust ja nende isiklikku iseseisvust. Euroopa Parlament hindab äh, ka nende äh, no, valdkonna tundmist ning nende kommunikatsioonivõimet. sooviksin meenutada ka seda, et enne äh, kuulamist on, vastas volinikukandidaat kirjalikult ettevalmistavatele küsimustele, kirjalikud vastused äh, jagati laiali kõikides ametlikes keeltes. meie arutelu toimub selliselt. asepresidendi kandidaat teeb äh, eh, sissejuhatava sõnavõtu, mis ei tohi kesta üle viieteist minuti. ja äh, kuulamise lõpus on tal viis minutit lõppsõnavõtu tegemiseks. pärast seda algab algab küsimuste-vastuste ring, nelikümmend viis küsimust Äh, saadik esitab küsimuse, asepresidendi kandidaat vastab ning äh, selleks on kolm minutit. minut küsimuse esitamiseks, kaks vastamiseks. esimene küsimuste ring äh, on fraktsioonide poolt, iga fraktsiooni poolt üks küsimus. ja teiseks, teises ringis Äh, äh, esitavad küsimusi komisjonide esindajad, kõigepealt eelarvekomisjon, siis eelarve kontrolli komisjon ning lõpuks õigusasjade komisjon. pärast seda sooviksin pöörata teie tähelepanu sellele, et kõik sõnavõtud tõlgitakse kahtekümmet kolme keelde, kõik osavõtjad võivad oma emakeelt kasutada palutakse, et sõnavõtjad võtaks arvesse seda, et need, kui te soovite, et teie kõne, te sõnavõtte hästi tõlgitaks, siis ärge rääkige palun liiga kiiresti. tahaksin teie tähelepanu pöörata ka sellele, et äh, meie istungid äh, kantakse otse üle Euroopa Parlamendi koduleheküljel ning et äh, <clears throat> video Eh, video ülesvõte sellest eh, on, seda on võimalik konsulteerida meie koduleheküljel. <clears throat> ning eh, sooviksin meie kõigi nimel, proua asepresidendi kandidaat, teile öelda, kui suure huviga ootame me kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve ettevalmistust, see eh, eh, Eh, kui <clears throat> suure huviga ma eh, mis puudutab eh, maksmata jäänud makseid, mis on väga oluline selleks, et Euroopa Liidu liikmesriikide võlaprobleemidega tegeleda. me ootame hoolikalt ka seda, kas, eh, mis saab kolmesajast miljardist eh, investeeringuteks mõeldud eurost, milline mõju on neile kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, et eh, need kauaoodatud sätted lõpuks ometi ellu viia. samuti oleks huvitav teada, kas oma, oma vahendite küsimus lõpuks lahendatakse ja tahaksime teada, milline hakkab olema Euroopa par-, eh, milline hakkab olema parlamentaarne kontroll euroalas. Eh, nüüd annan sõna proua Ingeborg Gresslere, kes on eelarve kontrolli komisjoni esimees. tänu. sooviksin tervitada siin volinikukandidaat Georgievat ka eelarve kontrolli komisjoni liikmete poolt meie eh, eh, volinik, meil on uus voli, uus komisjon, kelle ülesanded on juba laiali jaotatud ning see ülesannete ümberjagamine annab võimaluse selleks, et kontrolli eh, poliitika ning pettusevastane poliitika toimuks ühtlasemalt ning seitsmendik Eh, komisjoni töötajateks tegeleb pettusevastase võitlusega, teie olete üks neist volinikest, kes selle küsimusega tegeleb. soovitakse paremaid eh, tulemusi selles valdkonnas ning selles globaalses struktuuris näeme võimalust, et eh, e-, koolarve kontrolli, eelarve küsimusi on võimalik tugevdada, ootame huviga koostööd teiega ning näete, et nelikümmend viis küsimust, mis teile esitatakse, mis puudutavad euro, eelarve kontrolli e, e, küsimusi, te näete, et need küsimused on väga huvitavad, need kestavad, küsimused vastu kestavad kolm minutit ning loodame teiega e, koostööd teha kõigi Euroopa maksumaksjate huvides. ja nüüd anname sõna härra Svobodale kes on õigusasjade komisjoni eh, esimees. suur tänu teile. tere päevast, eh, daamid ja härrad, tere päevast, proua Georgieva. ma ütleksin teile tere tulemast meie eh, kuulamisele õigusasjade komisjoni poolt. meie komisjon esitab teile kõigest piiratud hulga küsimusi, nii nagu see ka peaks olema. aina enam on Euroopa Liidu eelarve ja tema õige rakendamine meie murede keskpunktiks. kuid äh, eelarve pädeva asutusena on Euroopa Parlament veendunud selles, et on äärmiselt oluline, et euro-, eelarve äh, äh, poliitika ja pro-, eelarveprogrammid oleks hästi rakendatud. see on äärmiselt tähtis liikmesriikide ettevõtete ja kodanike jaoks peame tegema kõik selleks, et Euroopa Liidu ametid ja institutsioonid äh, võivad äh, toetuda nende inimest, nendele inimestele, kes on hästi kõrge kvalifikatsiooniga efektiivsed äh, ja motiveeritud. Teil on oluline portfell, mis sisaldab ka äh, Eh, inimressursse, seega olete te otseselt eh, sõltuvad eh, töötingimustest ning mobiilsusest komisjonis, samuti kaudselt ka muudes küsimustes, mis on äärmiselt olulised meie töötajate jaoks kõigis Euroopa institutsioonides, ametites ja kogudes. Te olete vastutav selle eest, et inimfaktor toimiks hästi. Euroopa Parlament on ta-, teadlik äh, Eh, selle ülesande tähtsusest ning sellega seoses õigusasjade komisjon eh, kavatseb eh, teiega koostööd teha koos eelarve, eelarve kontrolli komisjoni liikmetega. kuulame huviga teie järgnevat sõnavõttu. proua asepresidendi kandidaat, teil on sõna. Honorable committee chair. lugupeetud komisjonide esimehed, lugupeetud parlamendisaadikud. mul on suur au teist korda teiega äh, ambris teie seista äh, kandidaadina. ma mäletan oma eelmist kuulamist justkui see oleks eile olnud. see oli alguseks äh, väga viljakale koostööle Euroopa Parlamendiga, mis tugines usaldusel ja vastastikusel austusel. ja kui mind kinnitatakse ametisse, siis ma ootan, et me jätkame samasuguses koostöö vaimus parlamendiga ja eriti kolme komisjoniga, kes on täna siin esindatud. Äh, täna ma kandideerin eelarve ja personali küsimuste eest vastutava asepresidendi kohale ja ma teen seda täies teadmises, kui oluline on ära kasutada meie finantsvahendid ja meie töötajate andekust täiesel määral, et me saaksime täita need lubadused, mis me oleme teinud eurooplastele. ja ma usun, et, et minu töö keskmes, kui mind kinnitakse ametisse, saab olema viie ressursid kooskõla prioriteetidega ja saavutada meie töös parimad võimalikud tulemused mis tähendab seda, et me peame töötama tõelise tulemuskultuuri suunas ja tagama tugeva aruandluse ka meie kodanike ees, kes maksavad ju meie töö kinni ja kes peavad ähm, saama kasu meie töö tulemustest. see nõuab nii minult kui ka minu kolleegidelt, nagu me kuulsime komisjonide esimeste sõnavõttudest, et me peame andma selged ja veenvad vastused kolmele küsimusele. mida me saavutame iga euro abil, mille me kulutame, et aidata meie inimesi ja majandusi? kas meie kontrollimeetmed on piisavalt tugevad, et vältida meie kodanike poolt meile usaldatud rahalised vahendid äh, pettuste ja kuritarvituste vastu? ja kas me teeme kõik selleks, et tagada sellised tingimused meie töötajatele, et nad saaksid anda endast parima ja ülal hoida kõrget tööeetikat, eh, sest töö on hästi tehtud. ja ma usun, et eriti praegusel raskel ajal väga paljude meie kodanike jaoks me peame kasutama oma eelarvet targalt selleks, et eh, Ähm, heastada äh, see kahju, mis on tekkinud meie pikaajalisest kriisist, meie konkurentsivõimele, meie tööturgudele, meie usaldusväärsusele Euroopa projektis. ja ma usun, et Euroopa Liidu eelarvel on see võime aidata taastada meie majandus, meie konkurentsivõime ja taastada meie inimeste usaldus Euroopa kui tugeva jõu vastu ja meil on väga hea tugev alus selleks, hiljuti heaks kiidetud mitmeaastane finantsraamistik, eh, üks tuhat miljardit eurot, mida me saame investeerida järgmise seitsme aasta jooksul töökohtade loomisesse, majanduskasvu ja parema elukvaliteedi loomisesse. Need ei ole abstraktsed numbrid. Euroopa Liidu eelarvel on vahetu mõju meie inimeste elule. see tähendab tööd, umbes kuuesaja tuhandele inimesele, kes on hõivatud ühtekuuluvuspoliitika projektidega ja sadadele tuhandetele teistele ettevõtetele, mis tarnivad kas seadmeid või materjale selleks. see tähendab paremaid tööhõivevõimalusi neljale miljonile üliõpilasele, kes saavad kasu Erasmus pluss programmist. ja minu praeguses vastutusalas, see tähendab samuti elu ja surma vahelist erinevust, kui me räägime konfliktikollete ja looduskatastroofide ohvritest. kuid see mõju materialiseerub ainult sellisel juhul, kui lubatud rahalised vahendid pannakse tööle. see tähendab seda, et me peame üle saama äh, Äh, puudujäägist äh, maksekrediitides, te olete korduvalt arutanud äh, seda ka eelarvekomisjonist, kui te arutasite kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekti. see on ülesanne, mis on olnud ka tähelepanu keskmes komisjonil, praeguses komisjoni koosseisus ja te teate, et president Barroso saatis kirja riigipeadele, valitsusjuhtidele ja ka Euroopa Parlamendi presidendile palvega toetada äh, lahenduse leidmist sellele makseprobleemile ja see on üks ülesannetest, mis on minu kohustuste nimekirjas peaaegu ülemisel real. ja äh, kui mind kinnitatakse ametnisse ja ma võtan üle teatepulga praeguselt volinikult Dominikult, ma üritan edukalt lõpule viia eelarve läbirääkimised nii kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvete osas kui ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Äh, eelarve kohta, et me saaksime hakata sulatama juba seda maksmata arvete lumepalli, mis on kogunenud. Äh, kui me sellega ei tegele, siis me kahjustame ennast ise, äh, lükkame edasi programmid, mis saaksid luua töökohti ja edendada kasvu ja kõik see muutub kallimaks, sest me peame hakkama maksma intresse ja see oleks väga ebamõistlik kasutus nende rahaliste vahendile, mida meie maksumaksjad on ohverdanud, kuid see on probleem, mis on lahendatav. kui me lihtsalt kohaldame paindlikkuse vahendeid, mida teie Euroopa Parlamendis nii jõuliselt nõudsite ja lõpuks nõustati, nõustusid sellega kõik. me ei palu täiendavaid maksekrediite kui see, mis on ette nähtud praeguses MFF-is me lihtsalt palume, et täna eraldataks rohkem, et me saaksime lahendada need äh, ebatavalised, ettenägematud asjaolud, sest meil on kogenud, kogunenud suur maksmata arvete äh, kogu äh, ühtekuuluvusprojektide puhul meil on eeljaotus äh, programmidele, milles me oleme kokku leppinud poliitilisel tasandil ja meil on samuti ka äh, kokkulepe Ukraina riigi ülesehitamise abistamiseks. kuid lubage mul nüüd pöörduda need vahetutelt murepunktidelt me su suurematele väljakutsetele. esiteks äh,, ähm, äh, MFF äh, vahearuanne kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, see annab täiendava võimaluse äh, paremini keskenduda Euroopa Liidu eelarve kasutamisel töökohtadele, majanduskasvule, konkurentsivõimele ja lahendada need uued väljakutsed, mis seisavad ühenduse ees. see samuti annab meile võimaluse üle vaadata, kui pikk peaks olema järgmine MFF, kuidas see paremini kooskõlla viia äh, institutsioonide poliitikatsüklitega ja millised on näiteks euroala riikide ähm, spetsiifilised vajadused. sest uus komisjon äh, võtab üle eelmise komisjoni lubaduse esitada ka äh, MFF-i läbivaatamise ettepaneku. teiseks, me peame tegelema ka äh, omavahendite küsimusega, ähm, mis on praegu arutusel kõrgetasemelise töögrupis, mida juhib professor Maarja Monti selle ähm, töögrupi ülesandeks on anda üldine analüüs ja ajalooline ülevaade omavahendite süsteemist ning ka uurida uusi võimalusi tulevikuks ja selle töö tulemust võib kasutada ka MFF-i vahearuande koostamisel ja võib-olla kõige tähtsam oleks ka kolmas ülesanne äh, seoses järgmise MFF-i ettevalmistamise etapil, mis peaks alust-, alguma äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel jaanuaril ja kui ma teen juba ettepanekuid järgmiseks MFF-iks, ma ähm, aktiivselt konsulteerin parlamendiga ja kõikide teiste huvigruppidega äh, ja ma tean, et meie konsultatsioonidel saab olema palju tugevam vundament, kui me vahepeal saame tõestust selle kohta, et me oleme paremini hakanud oma eelarvevahendeid kasutama ja et oma äh, kulutuste kultuurilt me oleme üle läinud väljundit, äh, üle läinud keskenduma, keskendunud väljunditele ja mitte sisenditele me peame näitama, et Euroopa Liidu eelarve rahalisi vahendeid kasutatakse hästi. see nõuab täiendusi ka meie tulemuspõhisel eelarvestamisel ja nõuab suuremat finantsvõimendust võrreldes möödanikuga. näiteks kui me, kui me äh, jagame ümber need grandid, mida me praegu äh, rohkem uuenduslikele finantsinstrumentidele eraldame. näiteks katseprojektide eh, võlakirjad, nende kordist on nelikümmend korda eh, võrreldes Euroopa Liidu investeeringuga. Need uuenduslik finantsvahenditel on väga oluline roll sellest kolmesaja miljardi euro investeerimispaketist, eh, millest teatas uus president oma poliitilistes suunistes me peaksime investeerima ka projektidesse, eh, mis sisaldavad mitmeid erinevaid eesmärke ja mis annavad ka mitmeid erinevaid eh, tulemusi. näiteks eh, uus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika, mis suurendab energia efektiivsuse meetmete rahastamist, äh, suurendab investeeringuid, aitab luua uusi töökohti, vähendada CO2 heitmeid, võidelda kliimamuutustega ja see aitab meil vähendada ka oma energiasõltuvust. Äh, parema kulutuse nimel väga oluline on ka võitlus äh, rahaliste vahendite väärkasutuse vastu. praegu on õige aeg Äh, üle vaadata ka äh, eelarve heakskiitmise osas saavutatud edusammu, hinnata, kas Euroopa Liit äh, on täitnud kulutustele seatud reegleid ja kas on saavutanud soovitud eesmärke. meie uued programmid, mis on käivitunud, aitavad meil saavutada paremaid tulemusi, teha vähem vigu ja võimaldavad meile tõhusamaid kontrolle seega äh, me tahame täiendavalt veel suurendada nõuetele vastavust ning olemasolevate reeglitest kinnipidamist ja tagama ka liikmesriikide poolse aruandluse ning meie rahvusvaheliste partnerite aruandluse. kõige olulisem on lihtsustada reegleid, parandada aruandlust, mitte selleks, et lihtsustada inimeste elu, vaid selleks, et nendest reeglitest paremini aru saadaks ja paremini täidetaks me saame ka palju rohkem ära teha riskipõhiste kontrollimeetmete süsteemi loomisel ja suunama oma kontrollimeetmed nendesse valdkondadesse, kus riskitase on kõige kõrgem. ma loodan teha selles osas tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, liikmesriikidega, äh, rahvusparlamentidega, Euroopa Kontrollikojaga, äh, riikide riigikontrollidega ja meie rahvusvaheliste partneritega ja ma loodan, et äh, tugev, sõltumatu äh, Olav saab olema ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitsja, sest pettused, äh, kuritarvitamised mitte ainult ei varasta Euroopa maksumaksjate raha, vaid kahjustavad ka Euroopa kui projekti. seega me ei saa seda ta-, heaks kiita ja sellel eesmärgil ma olen väga huvitatud ka Euroopa prokuratuuri loomisest, et paremini tegeleda ähm, äh, pettustega, mis kahjustavad Euroopa Liidu eelarved ja varastavad meie väga väärtuslikke avalikke vahendeid. ja äh, lõpuks, kuid mitte kõige vähem tähtsam, ei ole ka keskendumine meie töötajatele, personalile äh, me ei saaks oma tööd teha, kui meil ei oleks suurepäraseid kaastöötajaid. me elame ajal, kui ülemaailmselt konkurents tiheneb me peame pidevalt ennast täiustama ja oma tööd parandama, kui me soovime üles ehitada maailma tasemel avaliku teenistuse ja see on ka minu sõnum ja ka valitud presidendi soov välja arendada korralik ettevõtlike inimeste ja töötajate juhtimise poliitika. First of all, me, kõigepealt me peaksime jätkama seda teel, et Euroopa Liidus töötamise karjäär oleks huvipakkuv, atraktiivne, et me saaksime kaasata oma töösse erinevaid inimesi erineva kogemusega Eh, et me suudaksime neid kaasata, et me suudaksime neid säilitada, edutada ja ma olen kindlalt veendunud, et eh, igati tuleb inimesi õiglaselt kohelda ja nõuda võrdset kohtlemist. ja eh, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, ma igati toetan uue valitud presidendi poolt seatud eesmärki saavutada neljakümne protsendiline äh, naiste osakaal äh, keskastme ja äh, kõrgematel juhtivatel kohtadel. teiseks, me peame edendama ka liikuvist oma personali seas. me peame kõigepealt jätkama ka oma kulude kokkuhoiu teed. see tähendab seda, et me peame mõtlema kõikvõimalikele kokkuhoiuvõimalustele ja komisjon peab tegutsema tugeva, äh, efektiivse meeskonnana. see raha ja inimesed on äärmiselt olulised selleks, et äh, muuta elu Euroopas paremaks ja meie tulevik helgemaks. kuid mis on kõige tähtsam? väärtused, mis teevad meist need, kes me oleme, mis aitavad meil üle saada erinevustest ja ei jäta ühtegi riiki ega ühtegi kogukonda Euroopa teistest maha. selleks on vaja äh, hoolitseda ka äh, kõige kergemini haavatavate inimeste eest meie kodudes ja Euroopas. ja seetõttu ma äh, tunnen väga suurt uhkust, et mind on seatud kandidaadiks sellele ametikohale ja ma olen valmis sellel kohal teid teenima. tänan. Merci, madame. suur tänu, proua. nüüd hakatakse esitama küsimusi eh, kahes osas. kõigepealt eh, saab sõna iga, eh, saavad sõna fraktsioonid, igal fraktsioonil üks kõneleja. teiseks esitatakse küsimusi, mis on seotud kõigepealt eelarvega, siis eelarve kontrolliga ning siis küsimusi, mis on seotud õigusasjadega kõigepealt saab sõna José Manuel Fernandes. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns à senhora comissária indigitada pela declaração oral que aqui kõigepealt sooviksin äh, tänada volinikukandidaati suulise sõnavõtu eest, mis näitab, et tegemist on tõepoolest väga kogenud naisterahvaga ja on väga kursis nende asjadega, millega ta tegeleb. aga nüüd läheme minu küsimuse juurde. Te mainisite maksetega seotud olulist probleemi. kuidas te kavatsete selles valdkonnas tegeleda? millised kohustused olete valmis võtma? ja kuidas palute parlamendil olukorda stabiliseerida, sest lubage meenutada aastal kaks tuhat kolmteist, kakskümmend kolm miljardit eurot jäi maksmata käesoleval aastal samamoodi jällegi maksmata arveid kümnete miljonite eurode ulatuses. nõukogu, teised institutsioonid on üksmeelel, et me peame maksma need arved, vastaval juhul kaotame usaldusväärsuse. Thank you, uh, Mr Fernandes. suur tänu, härra Fernandes. väga olulise küsimuse eest, eh, mis on meie kõikide meeltel minu seisukoht selles küsimuses koosneb kolmest aspektist. kõigepealt me peame selle kogunenud maksmata arvete lumepalli üles sulet-, äh, sulatama, mis tähendab seda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve mm, muudatusettepanekuid ja ettepanekuid äh, ettenähtud kulude reservi kasutamiseks Need on ettepanekud neil selleks kui järgmiseks aastaks. Need on meie jaoks elutähtsad selleks, et stabiliseerida olukorda ja loodetavasti muuta olukord natuke paremaks. kuid loomulikult sellega me ei piirdu ja siin on mu teine aspekt. me peame väga hoolikalt mõtlema, kuidas pro-, programme ja projekte üles ehitada nii, et oleks neid võimalik edukalt ellu viia. me oleme komisjonis alustanud juba seda komisjoni läbi sealt, see ja see sai alguse juba minu eelmises vastutusalas humanitaarabiga seoses. kuidas me üles ehitame abi eh, osutamise, et vältida läbipõlemist kolmandaks eh, ja selles kontekstis ma leian, et eh, MFF-i vahearuanne on äärmiselt oluline. me peame heitma pilgu tulevikku, mõtlema selle peale, millised väljakutsed me seisame. kuidas me läheneme nüüd Euroopa Liidu eelarve eh, elluviimisele ja millised on need prognoosid, nii nagu teie välja pakkusite, vot siis tuleks juba keskpikas perspektiivis hakata mõtlema selle peale, kuidas mõjutavad need maksetasemed olukorda. järgmisena saab sõna Eider Garjasaval. suur tänu teile, volinikukandidaat oma sissejuhatavast sõnavõtust rääkisite finantsraamistikust, samuti rääkisite ka vahearuandest. nagu te teate, on meie kojas sõnad väga olulised. Euroopa Parlament on võidelnud palju selle nimel, et äh, oleks tegu valimisjärgse ülevaatega ning see on meie jaoks äh, väga oluline selle parlamendi koosseisu ajal. kas kavatsete äh, juba praegu ette valmistada valimisjärgset ülevaadet? et näete, eh, eh, härra Juncker on välja pakkunud kolmsada miljonit eurot investeeringuteks, ma olen mure sellepärast, et ei kuulu gruppi, kes selle investeerimissumma ettevalmistamisega hakkaks tegelema, kas eh, Euroopa eelarves kuidagi need kolmsada miljonit on kuidagi kajastatud ning kuidas eh, saaksite teie eh, korraldada seda osa, mis peaks eelarvekomisjonile langema ning kuidas, mida saaksite välja arendada selleks, et see plaan muutuks tegelikult ka elluviidavaks? Uh, uh... suur tänu ja lubage eraldi vastata teie küsimuse kahele osale. esimene osa. Äh, praeguse komisjoni liikmena ma toetan neid kohustusi, mille me oleme võtnud endale. nagu te teate, et ka parlamendil oli läbirääkimiste ajal väga oluline olla kindel, et me koostame seitsme aastaks eelarve ja siis ei vaata kunagi tagasi sellele kui te panete käe südamele, siis selles dünaamiliselt arenevas maailmas, kuidas me saame prognoosida seitsmeaastase perioodi peale eh, eelarve detaile, mis meil praegu kasutada on. muudatused toimuvad pidevalt ja kohandamine muudatustega tähendab seda, et on igati mõistlik üle vaadata vahearuande ajal eh, MFF-i toimimine, me ei tea, milline saab olema meie majanduse seisund, me loodame, et see saab olema parem, kui hästi me oleme eelarvet täitnud, millised on vajadused, millised on prioriteedid tol ajahetkel ja mõelda selle peale, kuhu see meid edasi viib. kuid ma olen kindlasti veendunud, et me suhtume sellesse ülesandesse täie tõsidusega. vastuseks teie küsimuse teise poolele Äh, ma usun, et kindlasti, et äh, nad nagu inimesed, äh, te peaksite grillima minu kolleegi, kes vastutab töökohtade eest, sest tema vastutab selle kolmesaja miljoni investeeringupaketi eest. kuid loomulikult me oleme arutanud laias laastus ka koostöövõimalusi ja minu ülesanne saab olema, et nii palju kui võimalik, me kasutame Euroopa eelarvevahendeid selleks, et luua töökohti ja edendada äh, majanduskasvu, kasutame seda finantsvõimendusega, me oleme kolmekordistanud finantsvahendite kasutamist. kuidas neid paremini ära kasutada, et eh, luua täiendavaid investeeringuid, meil on väga head projektid VKE-de jaoks. ja see aitab luua VKE-dele äh, aktsiakapitali, osakapitali, et nad saavad eh, edasi liikuda ja see finantsvõimendus on üks viiele, kuid me suudame enamat. kuid me peaksime ka hindama neid kogemusi, arvestama, mis on hästi läinud, mis mitte hästi, mitte nii hästi ja liikuma edasi ja seadma vastavalt ka oma prioriteedid ja ka teiste volinike prioriteedid. ma vabandan, et ma läksin üle, järgin kõneaega edaspidi tähelepanelikult. jah, madam. kindlasti tulete selle teema juurde veel tagasi, lugupeetud proua, järgmisena saab sõna Bernd Kölmel. Danke, Herr Vorsitzender, verehrte suur tänu, esimees, äh, volinikukandidaat. ma läheksin tagasi nende kahe küsimuse juurde. eelkõneleja ütles, et talle valmistab suurt muret see kolmsada miljardit, mis on kavandatud investeerimisprogrammiks, mille pakkus välja härra Juncker, ta on eriti mures sellepärast, et neid ei kasutata piisavalt kiiresti ka mina olen mures, sellepärast et neid ei kasutata ehk sihipäraselt, kuna ei teki mingit lisandväärtust, mis oleks jätkusuutlik, mis annaks ka tunda meie kodanikele. meil on juba maksekohastused, kakssada kakskümmend miljardit juba on meil üleval. ja veel kolm-neli miljardit ja ma arvan, et äh, meil tekivad juba seadusandlikud raskused, me ei suuda oma seadusega ette nähtud kohustusi täita. nii et kuidas te kavatsete selle korralageduse korda luua? Let me, let me uh, thank you very much for the suur tänu selle küsimuse eest ja ma loodan, et kõiki siin viibijaid ühendab mure äh, meie maksumaksjate raha hea kasutuse pärast esiteks lubage öelda, et kui me mõtleme MFF-i võimaluste kasutamise peale, siis meie eesmärk on seekord olnud nagu väiksem äh, MFF. nagu te teate, et meil on kolme koma kahe protsendiline vähendamine kohustus äh,, kulukohustuste osas ja natuke rohkem maksekohustusi ja natukene rohkem kui eelmistel aastatel, kuid samal ajal äh, eelarve üldsumma on suurem ja tegelikult nende vahendite ärakasutamine meie liikmesriikides on hakanud paranema. kuidas me kasutame ära neid rahalisi vahendeid, sõltub suurel määral meie koostööst liikmesriikidega. Te teate et, et kaheksakümmend protsenti nendest rahalistest vahenditest rakendatakse liikmesriikide poolt, kontrollisüsteem on paigas, kuid kõige tähtsam on Äh, pidada kooskõlas Euroopa Liidu äh, rahastamine prioriteetidega. see ei ole sugugi lihtne ülesanne, kuid äh, see on ülesanne, mida ma kindlasti üritan täita. nüüd teiseks, kolmesajast miljardist, miks me räägime sellest? sest täna Euroopas me seisame silmitsi olukorraga, et finantssüsteemis on pankades on piisavalt rahalisi vahendeid, mis lihtsalt seisab seal ja ei aita kuidagi ettevõtteid ja ka ei loo töökohti. me peaksime nüüd äh, nad üles raputama ja aitama oma ettevõtteid, eriti VKE-sid, et nad saaksid töötada, töötada paremini. kolm, kolmsada miljardit on mõeldud ka avalike investeeringuprogrammide ees, kuid see nagu andaks finantsvõimenduse meie majandusele, et inimesed saaksid rohkem ja paremini tööd. jälle ma ületasin kõneaega, kuid äh, kujutage ette digitaalturgu, äh, tohutud suured võimalused, mis on siiani kasutamata jäänud. Te tulete ka selle teema juurde veel kord tagasi, järgmisena Gerard Depre lugupeetud proua volinikukandidaat, tegelikult olete te ikka veel volinik, sooviksin teile öelda tere tulemast meie fraktsiooni nimel ning äh, <clears throat> ma mäletan, et teie tulite siia äärmiselt hea reputatsiooniga äh,. olete teinud tublit tööd eelmise äh, eelmise ähm, parlamendi komisjoni koosseisus, kuid samas teie, mis te ütlesite maksete kohta mind päriselt ei rahuldanud äh, Teie esmane eh, ülesanne eh, on see, et eh, te ütlete ise, et te peate prioriteetseks seda, et tegemata jäänud maksete küsimus tuleb lahendada. kuid kui me vaatame kahe tuhande neljateistkümnenda, viieteistkümnenda aasta eelarvet, volinik Dominik ütles meile, et praegusel, et ehm, praegusel hetkel on olukord piisavalt hea selleks, et edasist halvenemist ära hoida kuid äh, mida see nüüd siis koguks tähendab, kas ootame kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani, meil pole aega nii palju, võite strateegilise toetuse äh, peale parlamendi poolt äh, kindlasti loota, kuid me peame defitsiidi küsimuse võimalikult kiiresti lahendama. nii et kas te tahaksite Euroopa Parlamendiga teha strateegilise plaani defi-, puudujäägi vastu võitlemiseks? Not in my sleep, no um.... ei võta midagi varrukast välja, loomulikult kõike tõlgitakse. aga jah, mida mina sooviksin rõhutada ja mida mina sooviksin teha, kõigepealt kõige tähtsamad asjad. järgmistel kuudel me peame tagama, et kõik oleks paindlik, selleks et me saaksime maksekohustusi täita ja tekitada ruumi nende maksekohustuste jaoks, mis on kõige olulisemad, et me saaks oma eelarvet täita tulemuslikumalt, ilma et tekiks hilinemised, ilma et me lükkaks maksmist edasi. ja seetõttu võttiski komisjoni president selle julguse, et teha see kohustus kolmesaja miljardi ulatuses niimoodi me soovime tekitada ruumi investeeringuteks Euroopa Liidu tasandil, Euroopa Liidu eelarve piires. selleks loomulikult on vaja aega, kui me räägime suurematest strateegilistest eesmärkidest. üks on loomulikult see omavahendite küsimus, mis on väga oluline strateegiline küsimus, millega peab tegelema. loomulikult tuleb tunnistada, et see eelarvejaotus, mis praegu on, see on väga jäigalt paigas, kakskümmend kaheksa liikmesriiki, oma eelarveread, me lepime kokku, mida tuleb teha, manööverdamisruumi on piisavalt vähe, aga meil on rohkem ette nähtud raha konkurentsivõime tõstmiseks, horisontaalseteks programmideks on rohkem vahendeid, et ei tekiks seekord probleeme. tulen selle küsimuse juurde tagasi ikka ja jälle, sest meie jaoks on see väga oluline, me peame siin koos tegutsema, et edasi liikuda. Merci. Liad Nir-. suur tänu, järgmisena saab sõna Liad Nirjada. Our people are still suffering under the harsh budgets of austerity. In Ireland suur tänu meie vaevleme ikka veel kärbete tagajärgede küüsis. terved põlvkonnad, kus on äh, traditsioonilised kalapüügikogukonnad, ei saa enam kala püüda, neil ei ole enam leiba lauale panna. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on kärped veelgi suuremas usalduses ette nähtud. Teie olete pärit Bulgaariast. Te äh, üt-, meil on, te teate, meil on äh, väga suur rändeprobleem, Iirimaale tuleb väga palju põgenikke, immigrante ja meie riigist lahkuvad haritud noored inimesed. mis garantiisid te suudate meile anda, et liikmesriigid tõesti võtaksid need kohustused, et nad investeeriks nendesse programmidesse, mis inimeste elutingimusi parandaksid? mis konkreetsed ettepanekud teil on, et selle võrd-, lõhe vähendamiseks liikmesriikide vahel, kriisi leevendamise kriteeriumid ja muud sellised. suur tänu, et tõstatasite need kaks olulist ja väga tõsist teemat. üks on loomulikult see, et selles sõjajärgses ajaloos, perioodis, milles me elame, esimest korda on meil praegu selline aeg, kus näeme, et osades riikides ja kogukondades vaesus kasvab, mitte ei kahane. loomulikult see valmistab äärmiselt suurt muret, et see on kasvav trend ja seetõttu on Euroopa Liidu eelarves väga palju tähelepanu pööratud just nendele ressurssidele, mis on suunatud töökohtade loomisele. ka sotsiaalsed programmid Sotsiaalfondil on olemas spetsiaalsed vahendid et aidata puudust kannatavaid kodanikke. ja see on väga tõsine teema. see teine teema, mida te puudutasite, nimelt demograafia, rahvastiku küsimused. väga paljud noored, pädevad, tublid inimesed otsivad töövõimalusi välismaal. rääkisin ühe parlamendiliikmega, kelle poeg on Californias ja ta ei tea, kas ta saab Euroopasse tagasi tulla, kas ta leiab siin tööd. kui Euroopa tõsiselt ei keskendu sellele, kuidas oma konkurentsivõimet tõsta, eriti uutes valdkondades, uute tehnoloogiate vallas, siis on meil väga keeruline saada jagu sotsiaalsest tõrjutusest, vaesusest ja muudest probleemidest. selleks, et aidata neid, kes jäävad teistest maha, me peame püüdma ka sammu pidada nendega, kes lähevad kiiresti eest ära. me räägime jah, väga palju rahast, aga me peame rääkima poliitikast, kuidas saada jagu nendest takistustest, mis takistavad kasvu. jah, loomulikult ma ise olen pärit riigist, mis on veel veidi teistest maha jäänud, see ei jää niimoodi. mul on väga hea meel näha eelarves neid vahendeid, mis aitavad suurendada ühtekuuluvust ja sidusust jällegi on aeg läbi, tulen selle küsimuse juurde tagasi, aitäh. Merci, madame. suur tänu, järgmisena saab sõna Monika Vana. suur tänu, härra eesistuja. volinikukandidaat, te rääkisite Euroopa Liidu eelarve mõjust meie kodanikele, meie eludele ja kui tähtis on see kvaliteedipoliitika, ma olen väga nõus aga mis puudutab soolist võrgõiguslikkust, komisjon tegi MFF-i osas uurimuse aastal kaks tuhat kaksteist ja kuidas see mõjutab äh, sugudevahelist võrdõiguslikkust. kokkuvõttes jõudi äratundmisele, et väga oluline on nendest teemadest rääkida, aga samas ei ole selge, et need sooaspektid on eelarve kõigis aspektides arvesse võetud ja kõikides meetmetes. minu küsimus teile, kuidas kavatsete sellega tegeleda, milliseid meetmeid kavatsete rakendada, et ka sugupoolte vaheline võrdõigus oleks eelarves kajastatud, see meeste ja naiste vaheline võrdõigus, võrdõiguslikkus ja kas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest on seda arvesse võetud? aitäh küsimuse eest! loomulikult ükski ühiskond ei saa olla edukas, kui ta ei hoolitse kõigi oma kodanike eest, nii meeste kui naiste eest, nii et see sugudevaheline võrdõiguslikkus eelarves, see ei ole feminismi küsimus, me räägime tootlikkusest, me räägime sellest, kuidas saada paremaid tulemusi, paremat tulu oma investeeringutelt. oma praeguses ametis, jah, ma olen väga rõõmus selle üle, et ma sain olla humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik nii et oma ametis keskendusime sugupooltevahelise võrdõiguslikkusele. see ei ole olnud lihtne, pidime inimesi koolitama, aga see on kõik võimalik. oma tulevik, tulevases ametis, kui mind sellesse kinnitatakse, siis äh, paljudes valdkondades on sellega juba tegeldud, ettevõtlusvaldkonnas, VKE-de valdkonnas, aga me tahame teha palju rohkem. see ei ole lihtne kuidas äh, neid äh, markereid paika panna, see on väga keeruline. kuidas me teeme tööd liikmesriikidega, see on kõige olulisem. selle kohta on hea ütlemine, sa võid viia hobuse vee juurde, sa ei saa sundida teda jooma, nii et need markerid võib paika panna. aga kui nad ei ole siduvad, siis ei toimu mingit muudatust. mis on see peamine ülesanne? oluline on, et eelarve annaks need õiged sõnumid, õiged signaalid. aga teine küsimus on, kuidas me saame sellise ühtse arusaama, et tegemist ei ole isikupõhise lähenemisega, et me ei tohi eesi-, eelistada naisi, vaid oluline on, kuidas me tahame oma majandust edendada ja inimeste elukvaliteeti. Marko Zanni. Eh, Marko Zanni, palun. Signora Georgieva, io vorrei po-. suur tänu, volinikukandidaat, mul on kolm küsimust, eh, mis on seotud kolme probleemiga, millega peate tegelema oma ametiaja jooksul. esiteks, maksete probleem. Te ütlesite, et kavatsete astuda samme selleks, et äh, seda makset ja lumepalli suletama hakata. meie soovime teada, millised on need struktuurilised lahendused, kuidas te kavatsete vältida, et sama probleem ka tulevikus korduks, nagu see minevikus on juhtunud, et aasta-aastalt need äh, maksmata arved aina kasvavad? võib-olla peaks äh, mõtlema, millised on need maksekohustused, millest võiks loobuda selleks, et sellist maksete võlgnevust ei tekiks. teine küsimus, teine probleem on halduskulude äh, järsk kärpimine. siin on terve rida halduskulusid, mis ei ole vastuvõetavad, eriti kui meil on töötuse suurenemine, näiteks äh, ametnike igasugused tasud ametnikud, kes lahkuvad institutsioonidest ja lõpuks, mis on teie seisukoht, kuidas kavatsete teha koostööd nõukoguga? tohutu raha raiskamine, mis kordub aastast aastasse. On the, on the, on, on the question of maksete küsimus ja kuidas me oma kohustusi kavatseme täita. meie maksekohustused on seal oma põhjusega, nad ei ole ilma põhjuseta, nendega ei saa ka mängida, sellepärast et meil ei ole piisavalt äh, maksevõimalusi. eelarvet ei looda vastavalt maksekohustustele, vaid maksekohustused luuakse vastavalt eelarvele. ehk siis meil on olnud väga rasked läbirääkimised ja peame nüüd kokku leppima ja keskenduma sellele, kuidas seda eelarvet täita, nii et meie inimestele oleks see kõige parem. teiseks, tulevased maksekohustused. me oleme hakanud palju tõsisemalt tegelema sellega, kuidas hallata, kuidas kavandada projekte ehk siis meil on ka palju paremad võimalused jälgida seda, kuidas tulemused saavutatakse, kuidas me makseid maksame. ja seetõttu on minu meelest äärmiselt oluline, kui me soovime tõesti tulevikus hakkama saada maksete ja eelarve piires. ma võin rääkida oma praegusest peadirektoraagist äh, ja, ja muudest kogemustest. ma tulen Maailmapangast, mis on minu meelest väga hea institutsioon ja seal on väga hea tase. ka komisjonis on äh, meil väga kvalifitseeritud spetsialistid, aga selleks, et paremini töötada, selleks, et igasugustest barjääridest peadirektoraatide vahel ja üle saada, et olla paindlikumad, et teha paremat koostööd ma arvan, et uus komisjon viib meid selles suunas. ja selle tulemusena saame ka halduskulude vahelt säästa. kolmas küsimus, äh, mul on hea meel, et ma ei jõua sellele vastata. järgmisena saab sõna Elvitherius Sinadinos, ma ei näe teda siin saalis. kas keegi ja äh, tema äh, kolleegide seast äh, ei, soovib sõna võtta? ei, seega fraktsioonidele mõeldud küsimuste aeg on lõppenud. nüüd läheme eelarveteemaliste küsimuste juurde. kõigepealt saab sõna Alain Lamassoure. suur tänu teile, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat me juba koosoleku algusest peale kuulnud, et eelarve, Euroopa Liidu eelarve on äärmiselt, sellega on seotud äärmiselt suured probleemid, eriti maksete osas ja probleem on selles, et olemasolevad vahendid on vajalikud selleks, et mineviku võlgu maks kinni maksta. ning e-, erinevalt sellest, mida Eh, eh, erinevalt sellest, mida eh, näeb ette, näevad ette aluslepingud, ei suudeta oma vahenditest eelarvet finantseerida. nüüd kõrgetasemeline grupp, mida juhib Marju Monti, teeb, töötab ettepanekute kallal ning te olete öelnud, et te olete, kavatsete selles osaleda, kuidas te näete ette oma voliniku rolli äh, Eh, kõigepealt eh, selle kõrgetasemelise grupi raames ja teiseks eh, samuti ka vahearuande koostamisel mitmeaastase finantsraamistiku puhul. suur tänu, härra Lamassuur, suur tänu, mida sellest, mida te tegite ka selle komisjoni esimehena humanitaarabi osutamisel ja sellega kaasnes samasugune probleem, kui äh, maksukrediite oli vähe. ma olen väga lootusriigas, et me panustame selle kõrgetasemelise töörühma töösse ja suudame välja pakkuda äh, usaldusväärsed ettepanekud, mida analüüsida, sest aja jooksul see, mis on toimunud, äh, tegelikult ei ole meie eelarve terviselehe, sest meie eelarve struktuuris on tõeliste omavahendite osakaal vähenenud ja osamaksete osa suurenenud. sel ajal, kui eelarved on väga pingelised, viib see paratamatult väga pingeliste läbirääkimisteni, mis tähendab seda, et ühtekuuluvussõbrad on põllumajanduse sõprade vastu, netomaksjad netosaajate vastu, parlamendi ja nõukogu vahel tekivad pinged ja see ei aita kaasa äh, ühtsusele Euroopas. see ei ole niivõrd kõigis nendes ähm, tehnilistes detailides, vaid sellele, selles, kuidas see eelarve meie toimimisele mõjub ja seetõttu ma väga loodan, et me suudame esitada ettepanekud, mis on ka poliitilises mõttes elujõulised ja viivad meid õiges suunas edasi me teame, milline on komisjoni ettepanek selles küsimuses, kuid ma ei arva, et me peaksime piirduma ainult komisjoni seisukohaga. Äh, see kõrgetasemeline töörühm peaks vaatama laiemalt ja mina väga aktiivselt osalen selles töögrupis ja ka asepresident äh, ka, kes vastutab majanduskasvu ja töökohtade ees, samuti ühineb selle töörühmaga. seega me anname endast parima, et osaleda selles protsessis ja äh, milline saab olema tulemus, see sõltub muidugi poliitilistest teguritest. suur tänu, Isabel Toma järgmisena, palun. sotsialistide jaoks ähm, on kolmesaja miljardi äh, investeerimine majanduskasvu ja töökohtadesse kahekümne viiendal septembril öeldu mm, ehk siis, et Euroopa stabiilsusvahendi kasutamine selleks, et investeerida järve jätkusuutlikult majanduskasvu toetuseks, räägime neljakümnest miljardist, mida võib äh, samuti, mm, äh, samuti ka, äh, millele võib loota Euroopa Investeerimispanga poolt, kuidas garanteerida samas nende fondide demokraatlikku kasutamist. rääkisid samuti ka projekti võlakirjadest. Eh, nendega on samuti seotud eh, probleemid. kuidas teha selleks, et Euroopa ja Euroopa maksumaksjad pole ainsad, kes eh, investeeringutega seotud riske peavad kandma läbikukkumise puhul ja samas, kui investeerijad oleks ainsad, kes saavad kasu edu korral ehm, ning samuti sooviksin vastust selle kohta mitme aastane finantsraamistiku vahearuande kohta Eh, kas no, eh, eh, oh, suudate välja töötada ka uued finantseerimisvahendid, mis ei muudaks meid lihtsalt uueks Euroopa pangaks? Uh, väga hea küsimuste kogum. kõigepealt me ei peaks nii laskuma kolmesaja miljardi küsimusse see oli presidendi ettepanek, see on üks võimalusi see uus struktuur tööle panna, kui me arvestame igaühe mandaadiga. kui ta tuleb teie juurde, siis teil on kindlasti võimalik seda temaga arutada ja kolme kuu pärast, nagu lubatud, me esitame teile ka üksikasjalikuma ülevaate sellest, kuidas me kavatseme seda kolmesada eh, miljonit kasutada. teiseks, uuenduslikud finantsvahendid ja eh, kontrollimeetmed nende vahendite kasutamise üle ma olen teiega ühel meelel, et äh, oleks väga rumal viis maksumaksjate raha kasutamisel, kui risk laseb nei-, lasub neile, aga kasum äh, erakätesse. see ei ole hea rahakasutus ja see ei ole ka meie ettepanek ja nii me ei kavatse äh, tegutseda. meie ettepanek on kasutada finantsvõimendust Äh, analüüsida, millised on need kriitilise tähtsusega piirangud, et need likvideerida, et investeeringud saaksid sujuda ja kasutades selleks äh, vastavaid kontrollimeetmeid, arvestades äh, neid investeeringuid. ma olen seitseteist aastat töötanud Maailmapangas ja ma võin teile öelda, et kontrollimehhanismid võivad olla sama jõulised, nagu kasutatakse grantide puhul või isegi tugevamad. ja me peame tegema tõsiselt koostööd nende organisatsioonidega, kellel on oskusteave, kuidas avaliku sektori rahalisi vahendeid kohusetundlikult hallata, samas tagades äh, kavandatud paindlikkus. mul on veel natuke aega. ma usun, et kontrollisüsteemi küsimus seoses uuenduslike finantsvahenditega on väga olulisel kohal. ja ma tunnen ennast priviligeeritud olukorras, et kui mind kinnitatakse selle äh, ala vastutajaks, siis ma olen isik, kes teab ja mõistab, mida tuleks teha. ja ma annan teile omapoolse kinnituse, et me ei ava Pandora laegast ja ei raiska maksumaksjate raha. kuid me teeksime suure vea, kui me ei kasutaks finantsvõimenduse võimalusi meie raha paremaks kasutamiseks, sest on tõesti vaja saavutada suuremat loomingulist lähenemist, potentsiaali ärakasutamist ja majanduskasvu meie riikides suur tänu. Eh, kahjuks proua, peame siiski endiselt kasutama kronomeetrit. järgmisena saab sõna Bernd Kolmel. proua volinikukandidaat, oma kirjalikes vastustes meie küsimustele ja ma pean ütlema siinkohal, et vastused olid suurepärased. Te rääkisite ka sellest, et Euroopa Liidu institutsioonidel on probleem usaldusväärsusega. Euroopa Liidu institutsioonidel, neid ei hinnata väga kõrgelt kodanike hulgas. mida me saaksime teha? üks asi, mida me saaksime teha, oleks läbipaistvuse suurendamine. kodanikud peavad teadma, milleks need institutsioonid on loodud ja miks neile nii palju raha kulub. nii et see on väga konkreetne küsimus. üheksakümne üheksandal aastal oli kolm Euroopa Liidu ametit. kaks tuhat neli tuli neid kaks juurde, nüüd on üle neljakümne Euroopa Liidu ameti. ja minu küsimus, kas need on kõik vajalikud? ainult osadel on peakontor Brüsselis. kas peaksime siin mingi uurimuse tegema ja hindama, kas neid on vaja uh,? I thank you very much uh,. suur tänu teile Äh, läbipaistvuse küsimusele saan ma vastata järgmiselt, et ma nõustun teiega täielikult ja seda kahel põhjusel. esiteks, läbipaistvus on parim võimalus äh, raha väärkasutamise vastu kaitsta. isegi äh, suures korruptiivses keskkonnas, kui läbipaistvus toimib, on võimalik saavutada tulemusi. oma eelmisel eluetappidel ma töötasin näiteks Indoneesias või Tatarimaal, Venemaal ja Äh, kui me kasutasime läbipaistvust ja selgitasime inimesele, mida ja kuidas kulutatakse, siis need inimesed, kogukonnad pakkusid välja oma kontrollisüsteemid, mis võimaldasid saavutada tulemusi. ja ma usun, et Euroopa Liidus me öö, äh, oleme küll väga läbipaistvad, kuid me peame olema kasutajasõbralikult läbipaistvad. sageli on vaja midagi leida oma töö jaoks ja siis otsite, otsite, otsite, jääb mulje, et infot ei ole, aga see info siiski on kuskil ja ma usun, et see on ka osa minu tööülesandest äh, muuta läbipaistvuse vahend meie kontrollisüsteemi parimaks sõbraks äh,. küsimus ametite, agentuuride kohta. iga ametiagentuur loodi mingil põhjusel, et tegeleda mingi konkreetse probleemiga. mõned ametid kaitsevad meie tervist, teised on loodud selleks et äh, luua parem teadus- ja uuendustegevuse keskkond. ja ma usun, et ma pean ennem põhjalikumalt tutvuma kõigi nende erinevate ametite, agentuuridega, enne kui ma teie juurde tagasi tulen ja mingid omapoolsed soovitused teen. üldvastusena võin öelda, kui me püüame saavutada tõelist efektiivsust, siis ei ole mingeid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 oma viimase mandaadi ajal saite oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Te olite väga pädev oma ülesannete täitmisel. Teie tulevane amet on hoopis teistsugune, erineb eelmisest väga palju ja minu küsimus on, et miks te arvate, et teie sobite selle voliniku kohale kõige paremini, kes vastutab eelarve ja personali eest, miks teie? It... mina tegelikult arvan, et härra Juncker oskaks sellele kõige paremini vastata, aga siis, kui lubate, siis vastan ise, miks ma ise arvan. see on tõepoolest väga suur vastutus ja ma tunnistan, et minu esimene reaktsioon, kui mulle seda kandidatuuri pakki, pakuti, siis äh, ma ehmatasin väga ja, ja see on tõesti väga tõsine vastutus mul on väga suur au, et härra Juncker minu sellele kohale valis, aga ma usun, et tal on selleks ka väga head põhjused, kaks põhjust nimelt. ma olen oma karjääri jooksul tegelenud selliste küsimustega, ma olen olnud ametikohtadel, kus ma olen tegelenud väga suurte summadega, nende eest vastutanud Maailmapangas. Äh, ma olin ühe väga suure osakonna juhataja. ma olen oma ülesannetega hakkama saanud, ma vastutasin raha eest ja ma vastutasin inimeste eest. minuga oldi rahul ja ma olen selle üle uhke. teine põhjus minu arvates on see, et ma usun, et ma olen tõestanud, ma olen tõesti sõltumatu. ma ei allu kellegi korraldustele, ma seisan ainult Euroopa inimeste huvide eest ja minu meelest on see väga hea eeldus sellele kohale asumiseks. ma olen ka väga töökas ja see tuleb kindlasti abiks. järgmisena saab äh, äh, järgmine kõneleja ja kui me rääkisime eelarvest, äh, siis me rääkisime miljarditest, miljarditest eurodest, aga see ei puuduta otseselt inimesi, kes tõesti vaesuse all kasvata, kannatavad. Iiris on väga palju, Iirimaal on väga palju inimesi, kes peavad pöörduma supiköögi poole, et abi saada. jah, te räägite garantiiskeemidest, aga ma ei näe ikkagi mingeid reaalseid investeeringuid, mis äh, tõstaksid tootlikkust ja majanduskasvu nendes riikides. selle asemel, et rääkida Euroopa Liidu lisandväärtusest, innovatiivsetest finantsinstrumentidest, me peame, me tahame konkreetseid lahendusi, mis selle finantskriisi tekitas, oli just spekulatiivsete instrumentide kasutamine, me tahame näha progressiivset Euroopat. vaadates oma ajalugu, kas te tõesti arvate, et need instrumendid on parim lahendus? Given our present arvestades meie praegust olukorda ja tuleviku väljavaateid. ma arvan, et kõige paremini teeniksime oma inimesi nii, kui me looksime neile rohkem võimalusi siin Euroopas, nende oma kodus. mida selleks vaja on? oma ettevõtjate, eriti noorte ettevõtjate võimaluste suurendamist. praegu me ei näe seda piisavalt investeeringuid Euroopas. me ei näe Euroopas piisavat majanduskasvu, aga meil on see vastutus. meie peame etendama oma rolli. me peame oma osa täitma kui rääkides innovatiivsetest finantsinstrumentidest, see on Euroopa Liidu eelarvest ainult väike osa, üheksa miljardit. see on alles algus ja ma ütlen seda sellepärast, ja vastates ka eelmisele küsimusele. ma tõesti loodan näha seda, et me äärmiselt hoolikalt hindame neid kogemusi, mis meil on, enne kui me edasi liigume. et meil tõesti oleks julgust, kui keegi selleks põhjust annab, jätta midagi ära, mitte edasi liikuda, kui me näeme, et see kuhugi ei vii kui need finantsinstrumendid toimivad, siis me kasutame neid, kui mitte, siis ei. kõige suurem mure on see, et me ei julge astuda seda sammu, enne kui me ei ole põhjalikult kõike uurinud. ma luban, et seda siinkohal ei juhtu. aga jah, tõepoolest, me peame tegema rohkem nende inimeste heaks, kes on tõsiselt hädas. garantiiskeem on väga hea, kuus miljardit ma loodan, et mina olen see volinik, kes näeb, kelle valitsemise ajal see veel suureneb, aitäh! Indrek. suur tänu, Indrek Tarand, palun! Merci. Madame Georgieva, let me first of all congratulate Bulgarian people for Kirgaeva, lubage kõigepealt õnnitleda Bulgaaria rahvast, kes erinevalt teistest äh, liikmesriikides äh, seadsid kandidaadiks sõltumatu inimesi, kellel on tõelised teadmised tõelisest elust, sealhulgas ka keskkonnaprobleemidest. seetõttu juba enne kuulamist mina ja minu rohelised äh, Äh, äh, kolleegid olid toetaval seisukohal teie nimetamisele. me leiame, et maailma kliima soojenemine on väga kriitiline küsimus, millega tuleb kiiresti tegemist ja äh, need nelikümmend protsenti, mis on EMF-ist nähtud, ei ole piisav summa. ja seega Äh, asepresidendi kandidaadina, kuidas te kavatsete ära kasutada oma keskkonnaalase teadmisi järgmises komisjonis selleks, et Euroopa Liidu eelarvet kasutataks paremini mm, keskkonnakriisi lahendamiseks ja millised on teie ettepanekud Euroopa Liidu eelarve rohestamiseks, et muuta see kestlikumaks ja kuidas süvele arendada keskkonnaküsimused Euroopa Liidu eelarvesse, et suurendada kliimale eraldatud osa sellest sest äh, tugev poliitika ei seisne mitte ainult kavatsustel, vaid äh, tugevatel eelarvelistel vahenditel. Very much. suur tänu, et äh, tõite esile need mitmed tahulised eesmärgid, mida oma ees, eelarvega suudame saavutada. esikohal loomulikult kliimamuutuste vastu võitlemine professionaalselt ja oma enda kogemusest, kui ma olin humanitaarabi volinik, siis äh, võin kinnitada, et kliimamuutus on reaalne, see leiab praegu aset ja selle vastu võitlemine on üks olulisemaid asju. komisjon äh, jah, ütles et, et kakskümmend protsenti eelarveressurssidest äh, kasutatakse lisaks veel võib-olla kaksteist koma viisteist, kaksteist koma viis protsenti. minu ülesanne on jälgida, et see osa oleks suurem kui kakskümmend protsenti. ma olen mures sellepärast, et eelarve täitmine, projektide täitmine on lükatud edasi, tegeldakse sellega aastal kaks tuhat kuusteist. aga mul on hea meel näha, et see liikumine on ikkagi selles suunas, et me muutume järjest rohelisemaks. kui ma kuulamiseks valmistusin, ma lugesin terve suure kuhja dokumente läbi ja seal oli väga palju huvitavat informatsiooni, sada kolmkümmend kaheksa tuhat mahepõllumajand, mahepõllumajandustootjad äh, saavad ühtsest põllumajanduspoliitikast otsest tulu ja ma võin öelda, loomulikult sõltub kõik sellest, kuida-, millise lähenemise me valime, aga loomulikult me jälgime väga hoolikalt äh, eelarve täitmist nii sees kui väljaspoolt. meie igapäevaelu, kuidas me ehitame oma maju, kuidas me igapäevaselt kliimamuutuste vastu võitleme? Jonathan Arnott. Jonathan Arnott Te ütlesite, et, et kui te rääkisite selle ringireisiva parlamendile õppetegemisest, et oleks üks asukoht. ma mõistan, et väga paljudel maksumaksjatel Ühendkuningriigis nagu ka Itaalias äh, parlamendi edasi-tagasi liikumine igal kuul Brüsselist Strasbourgi läheb neile maksma sadu miljoneid igal aastal see näitab sümboolselt, kuidas äh, Euroopa Liidu eelarves pidevalt puudujäägi kui te ütlesite, et te püüate rahalisi vahendeid Euroopa Liidu eelarves paremal viisil ära kasutada, kas te toetate üht asukohta selleks, et kokku hoida maksumaksjatele? kas te toetate eh, eh, eelseatud kriteeriume kõikide Euroopa Liidu projektide jaoks, et välja selgitada, kas nad edukad või mitte ja kas te toetate seda, et sel ajal, kui Euroopa Liidu Äh, bürokraatide armee on suurem kui Briti bürokraatide armee ja tuleks seda armeed vähendada. I am getting worried about the size of the British army. ma hakkan juba muretsema äh, Briti armee suuruse pärast vastuseks teie esimesele küsimusele. ja täie austusega. Te teate, et et see puudutab aluslepingu muutmist. see küsimus, mis te mulle esitasite, on seotud aluslepingu muutmisega. mõned minu kolleegid, humanitaarabi valdkonnas töötavad kolleegid, mõnikord ütleme, et ma olen suurepärane naine. ma ei ole. aluslepingute muutmine tähendab aluslepingute muutmine. kui seda soovivad need, kes selle aluslepingu kunagi allkirjastasid, siis nemad peavad sellega tegelema. kuidas me kontrollime meie tegevuse ja meetmete kulutõhusust. see ongi tulemuspõhine eelarvestamine. ja uue MFF-iga me liigume selles suunas ja ma usun, et ka parlamendi jaoks on oluline äh, hoida meid äh, kogu aeg nende eesmärkide suunas liikumas, hoida neid sihikul ja see ei ole lihtne, sest tulemuspõhisel eelarvestamisel me peame äh, kindlaks määrama mitte ainult seda, kui palju raha, mille jaoks me kulutame, vaid ka milline saab olema nende kulutuste tulem. ja suurim probleem, mille eest me tavaliselt seisame, on see, et väga sageli see sunnib meid mõõtma neid tulemusi, mis on lihtsam mõõta ja mitte neid, mis on olulisemad. ja see tulemustele keskendumine võib Äh, tuua kaasa äh, soovimatud negatiivsed tagajärjed. seega me peame liikuma edasi targalt, ettevaatlikult. kuid ei saa kuidagi vabandada seda, et äh, mis te ütlesite oma küsimuses ja väga paljud teised ka ja mina olen tõeliselt pühendunud ka sellele eesmärgile nagu teie komisjon Esteban Gonzalez Pons, suur tänu teile, lugupeetud proua volinikukandidaat, Euroopa kodanikud eh, küsitlevad Euroopa projekti ja mm, olulisust aina rohkem. nagu ma ütlesin, aina rohkem nad kahtlevad Euroopa, Euroopa projekti mõttekuses ning ka meie võimekuses majanduskriisiga hakkama saada, mõtlevad ka äh, Eh, selle peale, eh, millised tagajärjed on Vene vetol meie põllumeestele eh, ja kalameestele. Euroopa eelarve on aina vähem ambitsioonikas. Euroopa liidrid tunduvad, mõtlevad igal aasta, et eelarve on liialt suur, kuigi samas ta on kõigest üks protsent Euroopa kogu rikkusest. kas te oleksite võimelised veenma nõukogu liikmeid selles, et väike eelarve suurenemine, mis äh, oleks nende jaoks äh, marginaalse tähtsusega, oleks äärmiselt kasulik kogu Euroopa jaoks ehk teiste sõnadega, kas te olete nõus sellega, et vähemaste, vähemate ressurssidega ei ole võimalik rohkemat Euroopat teha uh,? Thank you very much uh, It is.... suur tänu, on kahetsusväärne, et MFF-i läbirääkimiste lõppfaasis otsustati väiksem MFF-i kasus võrreldes komisjoni ettepanekuga, kuid nüüd on meil see MFF, mis on vastu võetud. ja ma arvan, et siinjuures on olulisem nüüd keskenduda selle rakendamisele, mis meil on ja tõestamisele, et see loob ka väärtust ja see toob meid nüüd väga olulise küsimuse juurde. kõik need, kes armastavad Euroopat, peaksid selle pärast muretsema, et väga paljud meie kodanikud kaotavad usku Euroopasse ja sellel on ka oma põhjused. me võime küll arutada nende põhjimuste üle, keda süüdistada, kes selle eest peaks vastutama, kuid mina räägin ainult komisjoni vastutuses selles küsimusi. me peaksime rohkem tutvustama oma tegemisi. ma paar päeva tagasi külastasin ühte parlamendisaadikut ja küsisin, kas sa tead, et minu pealinnas, minu sünnilinnas on meil metroo tänu Euroopa Liidule ja see võimaldab inimestel kiiremini tööle jõuda, ettevõtlus õilmitseb, on suurem võimalus luua heaolu inimeste jaoks ja seda tänu Euroopa Liidule. kuid me ei räägi sellest piisavalt palju. ja miks? see teeb mulle tõsiselt muret. kui ma alustasin oma tööd sellel ametikohal, mul on suurepärased kaastöötajad olid peaaegu minu vastu, sest ma nõudsin, et äh, oleks nähtavalt selgitatud see, mida meie teeme teiste jaoks. Nad ütlevad ei, see tähendab seda, teist ja kolmandat, et me teeme õigeid asju. kuid see tähendab ka seda nähtavust, teadlikkust, sest kui inimesed ei tea, mida me teeme, siis nad ei toeta meid ja sellest põhimõttest lähtun ka mina oma uues töös. Derek Vaughan. järgmisena saab sõna Derek Vaughan uh,. suur tänu, esimees, volinikukandidaat. kui me räägime Euroopa Liidu rahade kulutamisest, siis ma, usume enamasti, et neid kasutatakse sihipäraselt ilma pettuseta, aga oma kirjalikes vastutes kirjutasite, et me peaksime keskenduma ka paremale järelevalve teostamisele, et kuidas Euroopa Liit on oma eesmärgid saavutanud ja milline on see majanduslik mõju, töökohtade loomine, majanduskasv ja nii edasi. see on väga oluline Euroopa lisaressursside saamiseks ja ka kolmesaja miljardi investeerimiseks. nii et minu küsimus, kuidas teie volinikuna kavatsete tagada selle, et me saame teostada tõesti tõhusat järelevalvet rahade kasutamise üle ja eesmärkide saavutamise üle, ehk siis majanduskasvu ja töökohtade loomine. ja kuidas saada hakkama võlgnevustega, maksmata maksetega. mis on see poliitiline otsus, mis tuleks langetada, mis tuleks nõukogus otsustada, ehk siis eh, kuidas suudate veenda nõukogu selles, et ta muudaks oma seisukohta maksete osas, et me saaks probleemi lahendada? suur tänu. jah, tõepoolest, see tasakaal tõhusama kulutamise tulemuste ja tõhusama järelevalve vahel. jah, loomulikult eh, see tekitab alati pinget, kuidas see tasakaal saavutada ma usun, et kontrollsüsteemid on hädavajalikud. miks siis usald-, miks peaks muidu maksumaksjad meid üldse usaldama? kuidas kõige paremini kontrollmehhanisme kasutada, on luua nutikaid süsteeme seal, kus eh, me saame seda ka kasutada, kus inimesed on koolitatud, haritud, teavad, mida nad teevad. me peame looma toetava keskkonna aga loomulikult eh, samal ajal peab olema meil väga tugev kontrollsüsteem, mis ka tõesti toimib. sellepärast, et igal ajahetkel võib midagi halba juhtuda meie eelarvega. ja siis äh, läheb mitu aastat, enne kui me usalduse taas võidame. see ei ole vastuvõetav pettuste suhtes peab olema nulltolerants, see ei ole tühipaljas äh, eh, slogan ega loosung. kuidas äh, nüüd kulusid kontrolli all hoida, kõige parem oleks seda teha nii, et me kõik keskenduks sellele, et oleks tagatud läbipaistvus, mitte ainult need kontrollivad, need on projektijuhid, ei, me kõik peame sellega tegelema. ja see on täiesti võimalik. nõukogu osas mina usun sellesse, et äh, sa sööd sedasama suppi, mille sa ise keedad, ehk siis, et äh, nõukogus, nõukoguga suhtlemisel peab ikkagi seisma oma tegude eest, oma sõnade eest, ma teen seda, mida ma ütlen. järgmise küsimusega lõpetan. loodetavasti järgmisena saab sõna Bernd Kölmel proua volinikukandidaat. me oleme rääkinud väga palju kuludest. mina sooviksin rääkida sissetulekutest. meil on olemas vastav süsteem selle jaoks, mis rajaneb liikmesriikide panustel GNI süsteem ehk siis kuna tollimaksed vähenesid, siis pidid äh, suurenema liikmesriikide panused. netomaksjad maksavad oma maksud ära korralikult, nii nagu ette nähtud, aga minu küsimus teile. kas see on loogiline? et riik maksab oma maksud korralikult ära, aga samas jätab midagi maksmata et halduskulusid vähendada, kas ei ole siin teist võimalust? see oleks äh, suurepärane, kui see niimoodi toimiks. kõik, mis meie eelarvet muudaks lihtsamaks, oleks suurepärane, sellepärast et äh, ta on väga keerukas nii tulude kui kulude poole pealt. tulude poole pealt tuleksin tagasi nende omavahendite juurde. jah, tõepoolest, kuidas me tulusid suurendame tõepoolest see, mida te mainisite, oleks üks lahendus, aga praeguses olukorras me peaksime lihtsalt selgemini näitama, mis on Euroopa Liidu eelarve väärtus ja seda tõestama oma kodanikele, sealhulgas ka need, kes on puhasmaksjad riigid, netomaksjad. ei ole üldteada, kui palju saavad nemad tulu Euroopa Liidu eelarvest sest me ei oska seda väga täpselt mõõta, kui palju läheb tagasi ettevõtetele netomaksjatest riikidest, kui nemad maksavad oma maksed ühtekuuluvuspoliitikasse ja nii edasi. nii et me peame suutma luua neid sildu, neid ühenduspunkte erinevate riikide kategooriate vahel. kõige lihtsam oleks olnud loomulikult see, et äh, selle ettenägematute kulude reservi jätame lihtsalt kõrvale. neli päeva kulub sellele, et Euroopa Liidu eelarvet tegelikult kokku saada. paneme selle paika ja siis täidame seda, kui see oleks niimoodi võimalik, äh, siis see võtaks väga palju pingeid maha, aga pragmaatilise isikuna loomulikult keskendun sellele, kuidas saada hakkama selles olukorras, mis praegu on ja siis need oma ressursid on need, mis aitavad võib-olla seda keskkonda muuta. Mikael Türer. annan saab sõna Mikael Türer. lugupeetud äh, proua volinikukandidaat. meie äh, eelarves on järgmine olukord, kaheksakümmend protsenti eelarvest on jagatud pädevuses. see tähendab seda, et seda peavad äh, juhtima liikmesriigid ning aeg-ajalt räägitakse sellest, kui kvaliteetne see finantsjuhtimine on, räägitakse ka poliitilistest sidemetest. kas te olete valmis võtma meetmed kasutusele, et äh, liikmesriigid peavad, peaksid oma Euroopa Liidu vahendeid paremini Ehm, kasutama. peale selle on äh, meil eelarve, ka nii-öelda tavapärane eelarve juhtimine. meie parlamendis oleme äh, rääkinud äh, eelarve kasutamisest vastavalt tulemustele. millised meetmed oleks teile volinikuna mõtet kasutusele võtta? kas on võimalik selliseid eh, ettepanekuid teha, mis eh, garantiideklaratsioone eh, muudaksid? suur tänu, ma igati pooldan riikide kinnitavaid avaldusi. on kahetsusväärne, et ainult neli või viis liikmesriiki on otsustanud seda teha, kuid need liikmesriigid ei ole need, kus on suuremaid probleeme Euroopa Liidu poolt rahastatavate programmide projektide rakendamisega mis siis teha? komisjon on tegelikult koostanud ettepaneku selles küsimuses ja nüüd eh, meie jaoks on oluline veenda liikmesriike, et see on hea mõte. ja samuti on vaja mõelda, kuidas mõnede liikmesriikide jaoks äh, oleks võimalik need õiguslikest takkedest üle, takistusest üles saada, sest liidumaad kuuluvad ühte kategooriasse, teised riigid teise ja me peame mõtlema, kuidas see oleks võimalik liidumaades kuid kõige tulemuslikum oli see, et suurendada osadust selles protsessis ja kaasata rahvusparlamendid Euroopa Liidu vahendite kasutamise järelevalvesse, see on väga hea võimalus. ma ei ole aga päris veendunud, et et me oleme leidnud parima koostöö meetode liikmesriikidega. me oleme endiselt seisundis, milles komisjon ja liikmesriik väga sageli ei toimi ühtse meeskonnana ühtse eesmärgi nimel. komisjoni suhtutakse ka nagu valvekoera ja see kõik sõltub meie äh, Äh, mõtlemisest. kui me keskendume tulemustele, siis asjad sujuvad paremini. ma toetan igati tulemusi, kuid ähm, ma olen veendunud ka selles, et kõigepealt tuleb äh, äh, korda saata need asjad, mis on lihtsam teha, õppida nendest ja sellest edasi minna me oleme teadlik, millist tööd te tegite humanitaarabi rahvusvahelise koostöö ja kriisi lahendamise volinikuna. tõepoolest tundub, et äh, me kaugeneme äh, rahu ja äh, arengupoliitikast, arvestades seda, mis on toimunud Iraagis, Liibüas ja praegu äh, Malis ja Palestiinas, me peaksime suurendama Euroopa Liidu abi nendele rahvastele, mis on nüüd madalamal tasemel, kui ta oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. enamik liikmesriike seisavad ka demograafiliste muutuste väljakutsel äh, ja samal ajal inimesed surevad Lampedusa äh, äh, rannas me räägime rahvusvahelisest koostööst, äh, varjupaiga taotlemise programmid on endiselt väga viletsal tasandil ja mina ei soovi, et minu ega teie lapsed elaksid sellises olukorras. millised ettepanekud teil oleks, et Euroopa Liit tõepoolest võtaks endale korralikud kohustused rahu kujundamise protsessis? sellele küsimusele on raske vastata kahe minuti jooksul. ma äh, äh, olen väga sügavalt äh, kaasatud sellesse protsessi. kui me räägime arenguabist ja kui mind kinnitatakse ametisse, siis ma püüan veenda oma kolleege, et oleks vale käsitleda rändega seotud probleeme, keskendudes pelgalt äh, sellele lõpufaasile, kus inimesed jõuavad Euroopasse. meil on vaja kolmesuunalist lähenemist. kõigepealt nendest riikidest, kust need pagulased pärit on miks nad on sellisel meeleheitel, et nad jätavad taha oma selja äh,, elu ja tulevad meile siia. tingimused on kohutavad. investeeringud julgeolekusse, rahusse ja arengusse on üliolulised, et tegeleda selle probleemi juurtega. teisteks, inimkaubitseja võrgustikud. meil on vaja selleks rahvulist, rahvusvahelist tugevat koostööd. ja alles seejärel me peame mõtlema mida teha nende inimestega, kui nad on jõudnud juba siia, mida nendega ette võtta ja ma loodan, et, et me suudame rohkem ära teha nende inimeste heaks. ma usun, et konfliktide ennetamine, konfliktide lahendamine peaks olema poliitiliselt nagu kinnis idee ka arengufondeesi. sest humanitaarabi maailm on väga ohtlik ja olukord on muutunud väga hapraks äh, seoses äh, äärmusluse tõusuga ja kliimamuutustega ja selles väga hapras maailmas äh, ei leia aset mitte ainult süütute inimeste tragöödiad, see kannatuste taak on kasvanud suuremaks, kui ta oli Teisel maailmasõja ajal seda esimest korda meie äh, uusimas ajaloos, kuid see kannatuste jalajälg äh, loob ka väga tõsiseid ja vahetuid äh, ohtusid meie jaoks. Jonathan Arnett. proua volinik, te rääkisite oma kodulinnast Bulgaariast, kus meetrosüst-, metroosüsteemi ehitati tänu Euroopa Liidu rahaliste vahendid ja sa ütlesid, et miks äh, rahvas peaks olema Euroopa-meelne. kuid ma usun, et põhjus selles, miks inimesed kaotavad Euroopa vastu usalduse, on just selles, sest nad mõistavad, et nende maksumaksjate raha saadetakse Brüsselisse ja Brüssel saab e-, aupaist, aupaiste endale. ja minu arvates see, et äh, Brüsselis on tsentraliseeritud võim ja võtab üle vastutuse äh, rahvusparlamentidel ja siis loodab, et kodanikud on tänuväärsed selles küsimuses. kas on üks konkreetne kulutuste ala, üks näide, mille suhtes kontrolli tuleks Brüsselist üle andma äh, liikmesriikidele, et kohalikud inimesed saaksid ise teostada seda? suur tänu, metroosüsteem Bulgaarias äh, omab ka jaama nimega Europe, Euroopa, mitte Euroopa Komisjon. Eh, ja inimesed on teadlikud, sest nad on Euroopa kodanikud, et Euroopa tegi selle võimalikuks. kuid küsimus eh, võimukeelsest, kus see võim peaks olema, mina veendunud usun, et võim peaks olema selle madalamal tasemel, kus seda kõige paremini saab võimalik rakendada. ja kohalik äh, tuletõrjemeeskond äh, päästab inimesed, kui tuli puhkeb, kuid äh, on olemas ka valdkondi, kus kollektiivjõud on suurem, kui me räägime teadusuuringutest. kui me loome ülikoolide ja teadlaste võrgustiku, siis me suudame paremini konkureerida nende gigantide maailmas, me või konkureerime USA ja Hiina vastu ju. ja isegi Ühendkuningriik üksinda tunneks ennast ebamugavamalt sellises olukorras, kuid koos me oleme palju tugevamad. meil saab olema nüüd esimene asepresident, kes vastutab parema seadusloome eest. ja ma kujutan ette, et ta tuleb ka teie juurde, ütleb, et me tegeleme selle asjaga, kuid ma leian, et see viis, nagu, mida me kasutame, ei ole mõttega. meil on Refit programm, mis aitab meil äh, lahti saada nendest asjadest, mis on juba vananenud või ei ole enam vajalikud või arvestades seda, et lähimuse põhimõtte alusel on üht või teist asja parem korraldada või läbi viia riiklikul tasandil. mina olen ka kodanikukaitse eest vastutav kodanik. ja arutati ka Euroopas kodanikukaitse võimekuse loomise peale ja ma ütlesin ei, sest see meil äh, koosneb ju liikmesriikide suutlikkusest. me peame need paremini ühendama, et oleks neid äh, kollektiivselt võimalik paremini kasutada. Fried Muresson. järgmisena saab sõna Siegfried Muresson. suur tänu, härra esimees, proua volinikukandidaat, mida te olete siiamaani rääkinud nende maksete kohta, võlgnevuste kohta, teie strateegia, mille te esitasite, tundub väga mõistlik aga teie missioonikiri, mille saatis president Juncker, palus, et oma kirjas, et te tuleksite välja plaaniga, äh, kuidas nende maksete võlgnevustega toime tulla, kas te oskate juba midagi vastata? milliseid arveid, milliseid äh, makseid käsitletakse esimese prioriteedina ja teine küsimus on seotud MFF-iga. Teie ja MFF-i määrus seal on kirjas, et äh, tuleks vaadata läbi ka signeeringud äh, liikmesriikidele ühtekuuluvusmaksed aastaks kaks tuhat kuusteist. mis on äh, teie seisukoht selles valdkonnas? eriti arvestades seda, et Euroopa Liidu raha peaks kasutama ennekõike majanduskasvu ja töökohtade loomiseks. esimesele küsimusele vastates ma juba tegelikult rõhutasin seda, et me tegeleme juba selle küsimusega, teeme koostööd peadirektoraatidega, kes nende kuludega tegelevad. me planeerime neid makseid. majanduse peadirektoraadis olime esimesed, kes seda probleemi märkasime. kriis kasvab, te ei maksa, inimesed surevad selle tagajärjel, nii et siin tuli olema, pidime olema väga kindlameelsed selle probleemiga tegelemisel ja mida me teeme, on kolm asja. esiteks panime paika prioriteedid, mis on kõige olulisemad tegevused, mis on nii-öelda elu ja surma küsimus, mida me saame edasi lükata ja mida mitte. teiseks, me panime paika kindla struktuuri ka oma partnerite osas, panime nad kahte kategooriasse, kes saavad oodata, kes saavad lubada viivitust ja kes ei saa seda lubada. näiteks ÜRO agentuurid. me vähendasime avansilisi makseid kaheksakümnelt neljakümnele protsendile, nemad saavad sellega hakkama, nende rahastus lubab seda, aga väiksed vabaühendused, siin me jätsime selle kaheksakümne protsendi määra avansiliste maksete osas selleks, et ära hoida äh, Eh, seda, et eh, tuleksid sinna veel intressikulud otsa, seda me ei taha. ja kolmas asi. vaatasime läbi projektide elluviimise just partnerite seisukohalt, sellepärast me teeme koostööd USA-ga, liikmesriikidega ja vaatasime, kus me saame koostööd teha ja jõudsime tulemusel, näiteks Lõuna-Sudaan, USA on seal omaosalust suurendanud ja teinekord äh, teeme seda meie, nii et niimoodi püüame lahendust leida. Vladimir Man-. järgmisena saab sõna Vladimir Manka. proua Georgieva noorte töötus on kasvanud kuueteistkümnest kahekümne nelja protsendini kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta vahel ning äh, Kreekas ja Hispaanias on see lausa üle viiekümne protsendi. härra Juncker ütles, et võib tähendada seda, et terve noorte inimeste põlvkond äh, äh, hakkab elama kahekümne üheksandas liikmesriigis, mille nimi on töötus. mis on teie hinnang olukorrale äh, Eh, noorte garantii ja eh, skeemi kasutusele võtmise kohta. noorte tööhõive algatus eh, lõpeb kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. millised on teie, milline on teie nägemus Euroopa eelarve suurendamine näiteks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selle nimel? sotsiaaldemokraadid ning mõned rahvusvahelised organisatsioonid äh, on palunud kakskümmend üks miljardit eurot kaks, järgmiseks finantseerimisperioodiks. millised on selle, teie arvamused selle arvu kohta? suur tänu teile. no te äh, algatus äh, on äh, juba praegu saanud äh, käega katsutavaid tulemusi. ma vaatasin äh, üle äh, mõningate liikmesriikide võetud äh, kohustused, ma ei tea täpselt, mis on toimunud Kreekas, kuid ma, mind mõjutas sügavalt see, et näiteks Hispaanias ja Prantsusmaal on juttu seitsmesaja viiekümnest tuhandest noorest, kellel on paremad võimalused just tänu sellele. nii et rakenduslikust küljest peaks vaatama, kuidas see toimib. kui see toimib hästi, siis loomulikult ma äh, soovin seda pikendada. ning see, sellega seoses äh, vahearuanne ongi nii äh, tähtis, sest sest va-, kulukohustuste osas võib-olla suurt marginaali meil ei teki, kuid ma kordan ennast, on tõsi, et kui näeme kuidas noored pakivad kohvrid ja lahkuvad, eh, muudavad teised riigid tootlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks, siis see on äärmiselt eh, kurb ja pean tegema kõik selleks, et see eh, lõpeks, et see ning mis puudutab kahekümne ühest miljardist, ma pean selle teema juurde hiljem tagasi tulema, sest praegusel hetkel mul ei ole äh, selgelt äh, ülevaadet selle kohta, millised äh, võimalused meil on, millised äh, ning sellega seoses just härra Juncker soovib, et me, meie kui meeskond suudaks kokkuleppele jõuda, millised on meie esmased prioriteedid. seega peame selle küsimusega tegelema meeskonnana. Jan Olbricht. Jan Olbricht, palun. Yes, uh, Madam Commissioner, uh, first of all let me express how uh... tänu. kõigepealt äh, sooviksin ma öelda, kui hea meel mul jälle teid näha on pärast äh, viieaastast vaheaega. Te olite üks neist volinikest, kes võeti väga hästi parlamendis vastu, meil on teiega väga head kogemused. soovin teile palju edu järgmiseks viieks aastaks, loodetavasti olete sama eh, tõhus oma tegevuses kui viimase viie aasta jooksul. see on pikk aeg juba Euroopa eh, pala-, komisjonis Euroopa Parlamendiga koostööd tegemas. mul on selline poliitiline küsimus. oma vastustest kirjutasite selle kohta, eh, mida te arvate ülevaat-, ülevaateklauslist. mida see siis tegelikult tähendab, äh, millised võimalikud muudatused on võimalik äh, kahe, enne kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat hiljemalt vastu võtta? see on tõsine küsimus, mida me ka omavahel arutame, meil on niikuinii erimeelsusi. ja sellepärast ma küsitangi selle provokatiivse küsimuse teile, kuid mida te arvate, millal peaksime me alustama, milline on kõige parem hetk alustamiseks? mis puudutab komisjoni, siis eh, kui kõik läheb nii, nagu alg-, äh, algselt on ähm, arvatud, siis alustatame esimesel novembril ja mitte päevaga hiljem. ma tean, et see eh, on laupäev, kuid hoolimata sellest, sest äh, meil pole hetkegi aega raisata. peame mõtlema selle peale, kuidas äh,, kuidas seda äh, ülevaatust, kontrolli läbi viia ma tean, et <clears throat> mõned ei hinda seda kui eesmärki, mõned arvavad, et äh, see on poliitiliselt raskesti teostatav, see on teostatav ainult siis, kui me äh, muudame seda, mida me teeme, usutavaks. nii palju, kui mina aru saan, need liikmesriigid, kes on rohkem äh, mures sellise lähenemise pärast, on enamasti seisukoht selline, et tuleb lihtsalt õigustada suuremat kulutamist ja seda ka mitte väga ettevaatlikult. ning äh, ainus vastus, mida saame äh, neile anda, on see, et me vaatame, äh, kui tõhus on meie tegutsemine olnud. komisjon tervikuna peab tõestama, et me oleme usaldusväärsed. peame esitama ettepanekuid, mis peegeldavad äh, Euroopa kodanike eh, esmaseid huvisid. ja et ei toimu mingisugust eh, sahkerdamist tagatubades. Teie teate seda sama hästi kui mina. see muidugi on raske, kuid eh, kui mõtleme näiteks euro konkurentsivõime peale, siis peame suutma leida vahendeid, mis seda trendi kiirendavad, kui me ja suudame kakskümmend üks miljardit leida piisavalt äh, veenvalt, äh, kui me suudame rakendada, siis on meil jalgealune tulevikuks palju tugevam. järgmisena saab sõna Georgi Pirinski. lugupeetud proua Georgieva. kõigepealt sooviksin teid õnnitleda õnnitleda selle puhul, et teile usaldatakse Euroopa Liidu eelarve ja personalivaldkond ja soovin teile edu kuulamisel. loomulikult äh, kõige suuremad väljakutsed on ebavõrdsuse suurenemine mida te kavatsete selles valdkonnas ette võtta, et see ühtekuuluvuspoliitika selle probleemiga tõesti tegeleks? et liikmesriigid saaksid aru, et see on kõikide hüvanguks. kas kavatsete aidata liikmesriikidel tõsta teadmisi ja oskusi, kes sellega kõige paremini hakkama saavad? ja kas kavatsete ka Euroopa kontri-, kontrollikojal Eh, nendele südamele panna, et nad sellega tegeleksid. suur tänu, vastan sellele küsimusele oma emakeeles, mida teen suurima heameelega. suur tänu, et mulle selle võimaluse andsite, ka tõlgid saavad nüüd bulgaaria keeles tõlkida ma olen väga positiivselt meelestatud ühtekuuluvuspoliitika suhtes. selles komisjonis see küsimus, et anda võimalus nendele, kes on teistest veidi maha jäänud, et ka nemad saaksid edasi areneda. me oleme teinud juba väga suuri jõupingutusi, et sellele küsimusele vastust leida. suur osa ühtekuuluvusfondist kahekümne viie protsendi ulatuses just kõige vaesematele piirkondadele Euroopa Liidus. kui räägime lõhe ja ebavõrdsuse vähendamisest, mis paraku kriisi tõttu on suurenenud, siis ei räägi me ainult ühtekuuluvuspoliitikast, vaid ka konkurentsivõimepoliitikast. Euro-, Erasmus pluss on see konkreetne programm ja instrument, mis saab pakkuda suuremaid võimalusi ja rohkemaid võimalusi noortele talupidajatele, noortele äriinimestele, ettevõtjatele. me peame toetama noori, et nad saaksid Euroopa majandust ka edasi viia ja seda edendada. seetõttu ma loodan, et järgmine Euroopa Komisjon mõtleb rohkem sellele, kuidas neid kahte eesmärki lähendada, konkurentsivõime suurenemine ja ebavõrdsuse vähendamine minu meelest oleks see väga hea moodus, kuidas edasi minna, aitäh. Mary Honeyball. Mary Honeyball. Thank you, commissioner. suur tänu. proua volinikukandidaat, nagu te juba ütlesite, siis meie poliitikad ja kõik programmid peavad pakkuma midagi kõigile kodanikele ja ka nendele, kes on majandusest kõrvale tõrjutud, kes ei ole selles aktiivsed. nii et mida teha kohalikul ja Euroopa Liidu tasandil selleks, et tagada, et Euroopa Liidu rahade ja ressurssidega tegeleks parim personal, inimesed, kes püüavad kõigiti kaasata naisi ja kõiki teisi ja püüavad äh, suurendada lisandväärtust ja tagada jätkusuutlikkust kõigis meie programmides. Euroopa Liidu personali, personali läbivaatamisprogrammil on terve rida programme, sealhulgas ka tulelik, tulemuslikkus. kuidas te kavatsete selle määruse jätkumist tagada, selleks et need kaasamise eesmärgid oleksid tõepoolest sellised, millised on meie ootused, sellepärast et samal ajal peame arvestama kärbetega ka personali valdkonnas. jah, see kolmesaja miljardi eurone äh, kasvu tagamise algatus on hea asi, aga sellest, kas sellest äh, saavad kasu ka naised? Thank you, the uh... suur tänu. uus personalimäärus keskendub tõepoolest sellele, kuidas oma personali mitmekesistada. me seisame silmitsi väga tõsise probleemiga, nimelt kuidas personali uuendada ja täiendada. vanad liikmesriigid on kõige rohkem panustanud personali ossa, nemad on jõudmas pensioniikka ja töölt lahkumas, aga see annab uusi võimalusi just personali valdkonnas. me saame siin värvata uusi inimesi, me saame olla rohkem kaasavamad, rohkem mitmekesisemad. see on ka eelduseks äh, meie koostööl liikmesriikidega, et nemad talitaks samamoodi kui me ise näitame eeskuju selles, et me oleme mitmekesised ja kaasavad, siis see kajastub lõpuks ka selles töös, mida me teeme liikmesriikides. me peame vaatama, kuidas meie programmid saavad sellesse panustada. üks võimalus on suunata oma töö just nendele tõrjutud rühmadele, aga palju tõhusam on kaasata neid tõrjutud rühmi ja inimesi peavooluprogrammidesse. ma rääkisin ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest ja et meil on vastav strateegia juba paika pandud selles osas. aga siin ei ole juttu ainult naistest. kõik need, kes tunnevad, et nad on tõrjutud, see on nende suhtes halb, aga see on ka meile kaotus sest et meil jäävad talendid avastamata. kui meil on olemas vastavad raportid, markerid, äh, siis jah, loomulikult selles valdkonnas teeme tööd. suur tänu, sellega on eelarvekomisjoni liikmete poolsed küsimused lõppenud ning annan nüüd äh, juhatuse kont-, äh, eelarve kontrolli komisjoni esimehele. suur tänu teile ning kõigepealt annan ma Rahvapartei nimel sõna Petri Sarvamaale. <clears throat> suur tänu. eelarve kontrolli komisjoni roll on tagada maksumaksjate raha hea kaitse. me peame olema suutelised kodanikele ütlema, et meie raha on kasutatud korralikult kõikides liikmesriikides ja me teame, et prognoositav vigade määr on kasvanud igal aastal alates kaks tuhat üheksa ja väga sageli liikmesriikide ametiasutustel oli vajalik informatsioon juba algusest peale teada ja ikkagi nad palusid äh, hüvitist näiteks. näiteks viiskümmend kuus protsenti äh, regionaalpoliitika tehingutest on seotud vigadega. minu arvates me peame siin nüüd hakkama süüdlastele näpuga näitama kuid võib-olla mitte seda sõna kasutama. sest ei ole ju mingit häbi selles, et me hoolitseme maksumaksja raha eest, vaid vastupidi. minu küsimus teile, proua volinik, on järgmine. kas te olete valmis välja selgitama probleemid, kus nad asuvad ja nendega ka tegelema, et me lõpuks saaksime sellest tõvest üle. suur tänu. täna juba korduvalt olen rõhutanud et ma olen veendunud, et meie aruandlus maksumaksja ees on oluline ja me peame seda tegema ka selgelt ning veenvalt äh,. vigade määr, mulle on öeldud, et sellel aastal on hakanud trend muutunud, äh, et vigade määr on hakanud vähenema, kuid see on olnud pidevalt üle kahe protsendi eh, nende programmide osas, mis kuuluvad ühisjuhtimise alla. Eh, komisjoni juhtimise programmidel on, see on olnud alla kahe protsendi ja ma olen uhke selle üle, et ka minu tegevusvaldkonnas on see alla kahe protsendi. seega me peame keskenduma nendele ühishallatavatele projektidele, programmidele ja nendele riikidele, kus on vaja rohkem ära teha selle jaoks kuid mitte alati kõrge veamäär näitab, et äh, riik on halvasti toiminud. see tähendab võib-olla seda, et liikmesriik on olnud ausam ja ausamalt äh, teavitanud ka nendest vigadest. ja on äärmiselt oluline, et me teaksime, kes, mida, kus. me juba tegeleme sellega, kuid te ütlesite, et noh, näpuga süüdlaste peale näitamine. ma arvan, et Äh, see võib kaasa tuua selle, et hakatakse äh, äh, varjama vigu ja loob stiimulid ametivõimudele tagasi tõmmata oma harjaandlust, eriti madalamatel tasanditel. seega minu lähenemine on avaldage teave, tagage, et see oleks nähtav ja et punane tõesti oleks punane ja tegutsege selle nimel, et oleks loodud paremad tingimused, suurem teadmus ja parem arusaam nendest programmidest liikmesriikide tasandil. Claire Moody sotsiaaldemokraatide nimel. me hindame kõrgelt teie vastuseid maksete kriisi kohta ja meelekindlust jääda kindlaks komisjoni ettepanekutele kuid viimastel aastatel on eh, tekkinud nagu ummikseis parlamendi ja komisjoni vahel ja nõukogu kolmandalt poolt. alates kahe tuhande üheteistkümnendast aasta eelarvest kokkulepped, mis on saavutatud lepitusmenetluses, ei kujuta endast tasakaalustatud diili eh, eelarvepädevate asutuste vahel. väga sageli on see olnud niimoodi võta või jäta ja surutud läbi mõningate liikmesriikide poolt ja käesoleval aastal äh, komisjon äh, palus täiendavaid vahendisid äh, paranduseelarve kaudu nende maksete olukorra parandamiseks ja sellega süvenes veelgi äh, usaldamatus parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel nõukogu seisukoht on sageli ebaselge, kuna riigipead võtavad otsused ja nende vahel, kes osalevad lepitusmenetlusel. meil on vaja strukturaalseid muutusi, et vältida neid iga-aastaseid sõdu mida teie konkreetselt olete valmis välja pakkuma, et tagada ühtlasem ja tulemuslikum eelarvestamise äh, menetlus võrreldes selle pika ja keerulise menetlusega, mida me praegu kasutame? see on küsimus, mille juurde ma loodan tagasi tulla pärast seda, kui ma olen ise osalenud ja kogenud läbirääkimisi. mul on mõningaid mõtteid ja võib-olla koos suudame ratsionaliseerida eelarvestamise protsessi. hetkel ausalt öeldes öö, äh, olen mina keskendunud tähtajale seitseteist november, milleks tuleb tähtajad lõpetada ja ma loodan, et osaledes nendes läbirääkimistes me jõuame ka kokkuleppeni. Äh, me öö, äh, osaleme nendes läbirääkimistes erinevate ettepanekute, erinevate arvnäitajatega, kuid kõige tähtsam nende seas on see arvnäitaja, millega me lahkume läbirääkimistelt. kuid samas meil on väga kiire äh, vahetu probleem, mis on vajab lahendamist. ma nõus on sellega, et me peame looma tingimused, et eelarvestamisprotsess oleks ratsionaalsem. minu mulje kuna ma ise olen pärit väiksemate kulutustega peadirektoraadist ja minu mulje eelarvestamise protsessist on see, et see on väga keeruline ettevõtmine. ja mitte alati ei jo-, juhinduse parimatest äh, haldustavadest. kuidas sellest lahti saada? meil on vaja, et kõik nõustuksid, et nõukogu, parlament ja komisjon, komisjoni puhul on see lihtsam võib-olla, sest me oleme igati motiveeritud parima tee leidmisele. ja kui me leiame ühise eesmärgi ja ütleme, oodake hetk, äh, kasutame nüüd talupoja mõistust ja näidakem üles tahtmist Äh, mu kõneaeg on läbi, kuid mina ei anna järele, ma viin selle lõpule. E härra äh, Vistisen ECR-ist, ECR äh, ei unusta kunagi, et me kulutame siin Euroopa maksumaksjate raha, sellega seoses on meil jaoks väga oluline, teie kui volinik olete väga karm hoolimatu kulutamisega, komisjon peaks öö, ründama, peaks karmilt käituma, äh, iga kord ähm, karistama neid, kelle kohta Kontrollikoda iga aasta ütleb, et Eest-, Euroopa vahendeid kasutatakse lohakalt. meie jaoks on suur erinevus, äh, kui äh, meiepoolsed vahendid kasutatakse piiriülesteks infrastruktuurivahenditeks või äh, või kasutatakse mingisuguseks teiseks eesmärgiks. sellega seoses sooviksime teada, kuidas sooviksite kärpida eh, Euroopa eelarvet, kas eh, piiriüleste projektide puhul või siis puhul, nendel projektide puhul, kus raha ei kasutata efektiivselt? ma, ma, mul läks osa eh, küsimusest kõrvust mööda. kas te küsisite selle kohta, et kas kavatsen Euroopa äh, eelarvet kärpida, ma vastaksin, et eelarve on ähm, äh, pikkade läbirääkimiste töö tulemus ja minu asi pole seda, äh, sellega tegeleda, vaid tegeleda sellega, et teda rakendataks, kasutataks korralikult. ning äh, vaatame, peame ka prioriteedid üle vaatama, kui püstitatud eesmärgid ei suuda ennast õigustada ning äh, siin on küsimused ka, mis on seotud eelmise küsimusega, sest see puudutab kogu eelarvestamisprotsessi, äh, äh, kus võetakse arvesse erinevaid parameetreid assigneeringute jaoks ja, ja see, sellega seoses on eelarve haldamine äärmiselt keeruline Eh, kindlasti teen koostööd kontrollikojaga, võtan kojaga, teen arvesse nende raporteid ja ettepanekuid, mul on väga hea meel selle üle, et eh, kontrollikoda ise tunneb aina suuremat huvi eh, meie tulemusauditite vastu. ning samuti peame üle vaatama meie veamäärad mm, Eh, vead on, eh, no eh, vead ikka juhtuvad, kuid näiteks möödunud aastal null koma kaheksa protsenti vigadest olid seotud pettusega, kuid samas null koma kaks protsenti on või null koma kaheksa protsenti on ikkagi null koma kaks ja null koma kaheksa protsenti liiga palju. sellega seoses peavad meil olema nii-öelda mõõdu, mõõdikud, et äh, Äh, vaadata, kas raha ei ole äh, kasutatud äh, õigesti, nii et ma arvan, et me saame seda kindlasti paremini korraldada. Kaja Kallas, palun. proua volinikukandidaat, oma kirjalikus vastudes rõhutasite seda, et te soovite meie kodanikele selgitada, milles seisneb Euroopa Liidu eelarve lisandväärtus samuti ütlesid, et tahate paremini ära kasutada digitaalset tehnoloogiat selleks, et Euroopa kulutuste läbipaistvust suurendada. minu küsimus on järgmine. mis on need konkreetsed tegevused, mida kavatsete oma esimesel ametiaastal äh, astuda selleks, et seda eesmärki saavutada? teine küsimus, mis meetmeid kavatsete rakendada selleks, et parandada juurdepääsu Euroopa Liidu rahasaajate Äh, juurdepääsu infole no,. aitäh, oma esimesel ametiaastal alustan koostööd peadirektoraatidega, kes mulle otseselt aru annavad. alustan nendest, kuidas parandada läbipaistvust IKT-süsteemi, info jagamist avalikkusele. siin valdkonnas saab väga palju ära teha. ühendada andmebaase, mis juba olemas on ja väga palju saab ära teha ka selles valdkonnas, et lihtsustada infot, mida me välja saadame. rääkisin veidi sellest komplekssusest. jah, tehnoloogia saab meid siin aidata, aga tehnoloogia iseenesest ei lahenda mingeid olemuslikke probleeme. tegemist on tehniliselt väga kvalifitseeritud inimestega, väga pädevate inimestega nad ja-, panevad sinna informatsiooni, millest saavad aru samamoodi tehnoloogilises mõttes pädevad inimesed. tehnilises keeles, mitte lingvistilises keeles. me peame vaatama, mis nende paranduste, muudatuste kulud kõik on, mis see meile maksma läheb. kõigepealt tuleb see üle vaadata, aga jah, loomulikult juurdepääs infole ma tahan kõik selleks teha, et see muutuks paremaks. seda ei saa teha ühe sammuga, vaid see on selline protsess, kus me pidevalt saame seda parandada, täiendada, tõhustada info jagamist avalikkusele. nii et äh, avalikkus näeb, et me tõesti anname neile aru oma tegevustest, oma ettevalmistustest kuulamisel proovisin leida infot internetist ja ma andsin alla see loomulikult ei ole vastuvõetav, nii et kõigepealt keskendun oma meeskonnale, mida meie teeme, järgmisel aastal jätkan tööd teistega, aitäh. Kari Kuue. tak- uh,, welcome. Yes, joo. Kuue, palun me oleme rääkinud äh, aastaid äh, sellest, kuidas töökohad liiguvad ühest liigust liikmesriigist teise, see ei ole loomulikult aktsepteerivad. Äh, kodanikud ei ole need, kes peavad maksma selle eest, et töökohti mujale viidaks, seda ütles ka teie eelkäija. probleem tekkis siis, kui me hakkasime tegelema rikkumistega, me nägime, et rikkumised on väga <clears throat> tavalised Eh, võt-, eh, piisab eh, lihtsalt kirjalikust aruandest ettevõtte poolt, mis on toetust saanud. sooviksin teada, millised on konkreetsed algatused, mida saate kasutusele võtta selleks, et me ei anna Euroopa toetust selleks, et ettevõtted viia ühest Euroopa liikmesriigist teise kas kavatsete teha näiteks musta nimekirja ettevõtetest, kes saavad Euroopa toetust ja seda kurjasti tarvitavad? I am not familiar with the, with the exact problem ma ei ole tuttav selle probleemiga, mida te kirjeldasite, ma pean seda uurima enne teile usaldava vastuse andes, kuid üldiselt öeldes iga kord, kui keegi saab Euroopa Liidult rahalist abi ja kasutab seda valesti, tuleb seda parandada. lihtsamalt öeldes, et saate raha, kasutada seda mingil otstarbel, ebaotstarbekalt peate selle tagasi maksma ja need korrigeerimised on väga mõjus signaal, hoidmaks ära selle vea kordamist. kuid teie konkreetne küsimus on selline, mida ma ei valda piisavalt hästi, et teile vastata. ma consulteerin äh, oma meeskonnaga ja annan teile hiljem taga vastuse. Parts ehm, Taes, palun. suur tänu eesistuja kõigepealt äh, sooviksin äh, öelda, et äh, ma olen väga rahul selle tööga, mis te olete teinud viimase viie aasta jooksul. arvan, et teie tööga ollakse rahul ja usun, et ka järgmise viie aasta jooksul näitate samasugust innukust oma uues ametis. Te ütlesite, et te tahaksite, et Olav oleks tugev ja tõhus. me toetame seda lähenemist, aga on terve rida probleeme. esiteks Need tulemused, mis Olav saavutab, neid ei saa alati kindlalt mõõta, kvantifitseerida ja kuidas Olav toimib, äh, ka sellega on teatud probleeme. teiseks, kakskümmend üheksa protsenti Olavi personalist öö, äh, ei ole sellele täielikult pühendunud, tundub, et seal on äh, vastuolu järelevalvekomisjoniga ja Olafil endal. praegune direktor teda takistatakse, ta ei saa kontrolle pidevalt teostada, kuidas te sellesse suhtute? Uh, very... Olaf on minu meelest väga oluline ja vajalik institutsioon, mitte ainult Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmisel, mis on nende põhiülesanne, aga teisest küljest ka poliitilisest seisukohast. Nende roll on isegi suurem suhtlemisel liikmesriikidega, nagu te teate minu mandaat on väga selgelt paika pandud, minu volitused poliitika valdkonnas on mul teatud vastutus ja uurimisvaldkonnas mul ei ole tegelikult vastutust tahan väga konkreetselt selle välja öelda. Olafi sõltumatus on äärmiselt oluline ja mina mingil juhul ei taha teha midagi sellist, mis võiks jätta mulje, et ma kuidagi lähen oma vastutusalast üle piiri. mida mina saan teha, vähemalt mis ma arvan, et ma saan teha, mina kui vastutav nende poliitikavaldkondade eest, ma saan teha tõhusat koostööd Olafiga, paneme paika prioriteedid et teha kõike seda, et, et neid ka paremini ära kasutada, uurida korruptsiooni liikmesriikides, mida me seal valdkonnas saame ära teha ja teiseks personali asepresidendina, kui mind sellesse ametisse kinnitatakse, siis loomulikult valmistab mulle muret see uurimustulemuste tase Olafis ja räägin sellest ka peadirektoriga, tahaksin loomulikult teada saada see uurimus, milliseid meetmeid kasutati mind äh, huvitab see väga ja väga hoolikalt kontrolliksin, et see personal saaks äh, ellu viia seda tähtsat tööd, neid ülesandeid, mis neile on pandud. see on äh, üks suurim, tähtsam valdkond komisjonis ja loomulikult peame neid toetama. E järgmine kõneleja, e FTD Marko Väli suur tänu, esimees. lugesin teie kirjalikke vastuseid ja mul oli väga hea meel lugeda, et kavatsete võidelda pettuse ja korruptsiooni vastu. see on väga oluline alustala meie institutsioonile, mis tegeleb just ressursside, kulude, tulude haldamisega, et see oleks läbipaistev. mis puudutab Itaaliat, kümme aastat juba öö, äh, tegeleme maffia probleemiga siin on äh, suur struktuuriprobleem, sisemise juurdluse probleem. Itaalia maksumaksja äh, maksab üht, väga kõrgeid makse, Itaalias on maksud suuremad, äh, ühed suuremad maailmas ja väga suur huvi on ikkagi näha ja kontrollida, et need vahendid, mis on mõeldud arengu tagamiseks, et need jõuaksid sinna, kuhu nad on mõeldud. mida te kavatsete, milliseid kontrollimeetmeid kavatsete rakendada selleks, et liikmesriikides äh, kasutataks vahendeid otstarbepäraselt ja et nad ei jõuaks maffia kätesse, aitäh! jah, absoluutselt me loomulikult kontrollime, kuidas ressursse kasutatakse ja meil on kontrollsüsteemid, mis tabavad neid probleeme, jõuavad neile jälile aina kiiremini, enne kui nad suureks saavad. tulles tagasi Olafi teema juurde, eelmisel aastal tabas Eh, sai Olav kätte sada seitsekümmend miljonit eurot uurimise tulemusena, see on arvestatav summa ja see näitab ka, kui tõsiselt me selle teemaga tegeleme, et need eh, rahad kätte saada. siin ei ole ainult eh, pettuse ja korruptsiooni küsimus, vaid ka ebaotstarbepärane kasutamine. kasutatakse heal eesmärgil, aga mitte sihtotstarbeliselt mina keskenduksin peamiselt sellele, et vaadata, kuidas me liikmesriikidega koostööd teeme ja kuidas liikmesriigid ise seda tööd parandada saavad. mis puudutab Itaaliat, siis loomulikult kõik siin on näinud kümneid filme Itaalia maffiast, aga me oleme ka näinud Itaalia prokuröre, kes võitlevad selle Matavia, maffia vastu, riskides ka oma eluga ja neid tuleb selles toetada Euroopa Liidus on meil äh, see kohustus nende selja taga seista. aga nüüd äh, lõpetan varem vahelduseks, et tasa teha. Lüüa Liu. Lüüa Liu, palun. lugupeetud proua volinik, kallid kolleegid, te rääkisite tule, tuli vaatama tulemusi Eh, eh, ning te konstateerisite samas, et Euroopa kodanikud ei usu enam Euroopasse. võime öelda mitte Euroopasse, me oleme kõik eurooplased, kuid eh, nad kaotavad usu sellesse Euroopa süsteemi ning selle ees langeb vastutus ka komisjonile Te tõite toreda näite selle linna kohta, kus te elate, mille metroo ehitati Euroopa rahadega. seal, kus mina elan, teeb Euroopa poliitika ainult halba. näiteks eh, puudutab see eh, konkurentsimoonutusi Euroopa Liidus, mistõttu töötajad jäävad töötuks ning ettevõtted eh, pankrotti. Euroopa seega tekitab praegu probleeme, enne kui, enam kui ta neid lahendab ning ühed teeb ta õnnelikuks, teised aga väga õnnetuseks ning äh, ma ei näe teie institutsioonis äh, seda, et äh, keegi vaataks tegelikult täiesti teadlikult sellele, mis toimub ning ma tahaksin rääkida ka pettusest ning maksu, maksupettusest. Teil on kõneaeg läbi. ma esitan küsimust, ütleb kõneleja näiteks eh, Kataloonia skandaal, kus Hispaania eh, valitsuse liige sai eh, Euroopa raha, kasutas Euroopa rahasid ja viis need hiljem ühte maksuparadiisi. mis te selle kohta ütlete? loomulikult alati peame üritama parandada oma poliitikaid, seda, kuidas me kasutame maksumaksjate raha, selles pole kahtlustki. olen teadlik sellest, et äh, mõned Euroopa poliitikad, näiteks töötajate vaba liikumine tekitab kohalikul tasandil probleeme. samas peame mõtlema ka selle peale, millist kasu toob äh, liikmesriikidele töötajate vaba liikumine. see kasu on tõesti olnud väga suur. aga äh, peale nende spetsiifiliste probleemide, mis on seotud töötajate vaba liikumisega, peame vaatama toimub maailmas. peame tunnistama, et äh, konkurentsi seisukohast lähtudes oleme kohustatud tegutsema koos ning ehistada üles või piisavalt tugeva majanduse turu, et me saaksime endiselt olla konkurentsivõimelised. oleme endiselt maailma suurim majandus kakskümmend protsenti maailma SKP-st on Euroopa Liidu oma, kuid samas see väheneb ja meie elanikel ei ole hea elu, kui me seda trendi ei suuda ümber, ümber pöörata ja see ei juhtu siis, kui väikesed riigid hakkavad äh, eralduma. nii et ma arvan, et Euroopa Äh, tulevik aitab parandada äh, kodan-, kodanike elu, ma ei tea konkreetselt selle juhtumit, millest te räägite, kuid äh, kindlasti üritan teie küsimusele ka tulevikus vastata. nüüd saavad fraktsioonide esindajad sõna, kõigepealt saab sõna Tamas Deutsch Rahvaparteist. To resolve the reservations of the annual activity report kui me räägime iga-aastasest äh, majandustegevuse aruandest, eriti põllumajandus- ja tõukefondide kasutamisel. ma lugesin teie vastused meie kirjalikele küsimustele, kuid mul jäi endiselt üles küsimus, kuidas te reageerite, et neid eelarve äh, vale kasutamisi saaks äh, vähendada? kas me saame loota, et komisjon tulevikus näitab üles null sallivust pettustele ja seetõttu minu küsimus on järgmine mida te võtate ette selleks, et keskenduda tegelikele probleemidele, äh, kui nad äh, ilmnevad pärast riskipõhist lähenemist, et teie reageerimisaega nende vigade parandamisel saaks veelgi lühendada ja samal ajal vähendada ka kontrolli bürokraatia osa. Äh, kas te olete valmis külmutama maksed, kui pettused ja äh, ebakorrektne kasutamine jätkub. I, I would, I would once again say veel kord ütlen, null sallivus pettustele, null, null, null. ja kordan veel kord, kui oleks veel nullist väiksem arv, ma toetaksin seda ka. see on lausa mürgine, kui me seda sallime, see on mürgise toimega ja ma usun, et te kõik siin saalis olete minuga nõus. Äh, ma vastaksin võib-olla riskipõhise lähenemise ja lihtsustamisele kõigepealt ja siis rahaliste vahendite külmutamisele eraldi. me liigume äh, riskipõhise kontrollisüsteemi poole ja üha enam me väga hoolikalt analüüsime, äh, kus need riskid korduvad, mis on nende põhjus, kust, äh, mida saab ära teha, meil on oma kontrollikoja andmed, me viime läbi oma siseauditeid, äh, eriti nendes peadirektoraatides, kes kulutavad raha, kuid samas me ei unusta ka seda, et seda protsessi tuleks lihtsustada, et inimesed saaksid reeglitest aru ja täidaksid neid ausalt öeldes äh, ma näen üha rohkem, et probleem ei peitu mitte komisjonis, vaid pigem liikmesriikides, kus nad natukene äh, painutavad neid reegleid Euroopa Liidu projektide rakendamisel ja see on ka olnud üks põhjusi äh, veamäära kasvul ja see on probleem, millega me peaksime tegema. külmutamine, absoluutselt jah, eriti kui need korduvad eriti siis, kui äh, neid ebakorrektsusi nähti ja ei võetud midagi ette. sellega me oleme tegelenud ja tegeleme ka edaspidi. Eh, suur tänu, proua esimees, tere, proua volinik! mulle meeldis väga see sissejuhatus, mis te tegite ja need vastused, mis te andsite esimeses voorus kuidas, kuidas te rääkisite maksekriisiga, maksekriisiga tegelemisega. Äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmine ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve projekt. minu küsimus on, kas komisjon garanteerib Euroopa Parlamendile, et äh, see ettepanek, mille komisjon tegi, äh, kas sellest ka kinni peetakse? teine küsimus, liikmesriigid alahindavad järjest rohkem eelarve võimekust ja vähendavad järjest neid mahtusid, mis on ette nähtud majanduskasvu toetamiseks. mitu korda on tehtud seda ettepanekut, et äh, komisjon äh, sellega tegeleks, äh, eelarve paindlikkusega ja, ja liikmesriikide panu, panustega kuidas äh, teie sellega kavatsete tegeleda ja kuidas oma kolleegidega komisjonis, eriti härra Dombrovskisega ja kom-, volinik äh, Moskovitšiga nendel teemadel koostööd teha? My uh, thank you. suur tänu. kõigepealt selgitaksin kui te mainisite kohalikke valitsusi, kas mõtlesite liikmesriikide valitsusi või, või päris kohalikke omavalitsusi? valitsusi, selge. rahvusparlamendid, ehk siis alustaksin kõige ilmsemast kinnitav avaldus, seda me oleme kõik palunud, aga need äh, probleemid, mis on, siis me ikkagi pöördume rahvusparlamentide poole, rääkides institutsioonide vahelistest suhetest. institutsioonide vahelised suhted, mitte ainult me ei räägi siin Euroopa Liidu institutsioonidest, vaid ka institutsioonidest meie liikmesriikides ja kinnitan teile, et uus komisjon kavatseb teha palju rohkem tööd koha peal ehk siis kaasata otsesemalt rohkemaid inimesi, sellepärast et siin Brüsselis jah, me võime vaielda, võime kokku leppida, aga tegelikult on tähtis see, mis toimub liikmesriikides, kus on meie kodanikud. härra Beriski oli Bulgaaria parlamendi liige ja ma võin kinnitada ja tema võib kinnitada, et ma külastasin Bulgaaria parlamenti mitmel korral ja loomulikult koostöö rahvusparlamentidega on äärmiselt oluline. ja, ja tegeleda, teha koostööd kohalike valitsustega, kui meil seal projektid on. aga kui on läbirääkimised, te olete valinud oma relvad, siis tuleb nende juurde jääda. Teie küsimus, kas ma jään oma ettepaneku juurde, loomulikult. komisjoni ettepanekuid ei võeta laest, vaid need rajanevad väga hoolikalt tehtud hinnangutel ja uurimustel. ja loomulikult äh, me peame hakkama saama oluliste probleemidega, ületame olulisi riske, ma ei saa praegu kahjuks seda korratada järgmisena saab sõna härra Gerbrandi ALDE fraktsioonist. suur tänu teile, proua juhataja, suur tänu, proua volinik. sooviksin rõhutada, et ootan teiega koostööd järgnevatel aastatel. eriti kuna te ütlesite, et te soovite Ehm, ehm, ehm, keskenduda tulemustele, see on väga vajalik, oleme näinud väga kriitilisi raporteid kontrollikojast, kus olid väga jõulised tõhususe kohta tehtud ettepanekud, kuid kahjuks liikmesriigid vaatavad sellest mööda, tihti kahjuks teeb seda ka komisjon. üks näide, viie miljardi eurone programm toidutööstuse, toiduainetetööstuse kohta ei oleks pidanud kohe peatatama e, ning kas te võiksite ka konkreetsemalt öelda, mida te kavatsete komisjonis täpselt teha ning kuidas kavatsete survestada liikmesriike, et nad keskenduks rohkem tõhususele, sest seal on just nimelt kõige suuremad probleemid? E, suur tänu teile, suur tänu e, su pakkumise eest tihedamalt koostööd teha, ma ootan seda huviga. meil on äh, ees suured muutused. Äh, ärgem nüüd süüdistagem äh, inimesi selle kultuurilise muutuse pärast, kui me vaatame komisjoni ajalugu, siis on oldud eelkõige mures õigusliku harmoneerimise pärast. sellega seoses oleme võtnud tööle suurepäraseid juriste, samas praegu on meil kõige rohkem vaja eh, majandus- ja rahanduseksperte. me võtame neid tööle, kuid samas eh, oleme juristidega rohkem mõelnud protsessuaalse küsimuste peale, kuid äh, mm, uus lähenemine eeldab rohkem tulemusi, nii et me peame ka oma, äh, peame oma töötajate äh, üle vaatama, sest mul ei ole midagi, ärge valesti aru saage, mul ei ole midagi juristide vastu, neid on vaja nii et äh, peame vaatama, kuidas saame sellist äh, kultuurimuutust nii-öelda äh, tekitada, kõige parem oleks see, kui me suudaks järjepidevalt tegutseda, kuidas seda teha, küsite. mul ei ole aega sellele pikemalt vastata, kui koostöös teiste volinikega selles konkreetses küsimuses äh, ning äh, üritades luua sellist raamistikku, mis võimaldaks ähm, meetmeid, äh, progresseeruvaid meetmeid kaasa võt-, äh, luua ähm, ja seda ja pidevalt ja jätkusuutlikult. järgmisena saab Rahvapartei poolt proua Kressle. ma sooviksin tulla tagasi pettuse vastase võitluse juurde. Olav on välja selgitanud paljust probleeme Eh, ning vajakajäämisi, näiteks, ehm, näiteks ehm, ka võimu kuritarvitamise kohta. sellega seoses eh, ongi praegusel hetkel olukord olnud niivõrd keeruline. Eh, samas ei ole selle küsimusega eriti tegeletud, ka teie olite üsnagi üldsõnaline. sa, tahaksin küsida, kas te kavatsete pisut selle teemaga sügavuti tegeleda? kas äh, kavatsete, mida kavatsete täpselt selles küsimuses järgmise kuue kuu jooksul ära teha uh,? The, during my preparation uh, valmistades ette kuulamiseks sain ma mitte ainult küsimuste abil, vaid ka kohtumiste abil uh, aimu, et järelevalvekomisjoni ja Olafi vahel on tekkinud väike pinge kavatsused ei ole sugugi halvad, kui inimesed omavahel vaidlevad ja selle tulemusena leiavad aset positiivsed muutused. täna ma ei saa anda omapoolsed hinnangud sellele. ja samas meid piiravad ka oma rolli äh, piirid, sest Järelevalvekomisjon ja Olav tegutsevad uurimistega, äh, milles minul roll puudub mul on küll näiteks roll personaliküsimustes, järelevalvekomisjon on saanud rohkem tugipersonali, seega ka seal on positiivsed nihked aset leidnud. ma olen teadlik ka sellest, äh, kui suur peab olema see eelarve ja inimressurss. Äh, see on küsimus, mis rohkem minu valdkonda kuulub kui tehakse muutusi selles osas, siis selleks on vaja määrust, ma ei tea, kas see tasub ennast ära või mitte, ma ei oska praegu sellele hinnangut anda. ma võin ainult lisada, et ma jätkuvalt väga hoolikalt analüüsin, mis kuulub minu vastutusalasse, mis mitte. ja ma tegutsen väga ette, sest kui mina ei kaitse Olavi sõltumatust, äh, siis me satume väga raskesse olukorda kuid oma vastutusalas, minu kohustuste piirides ma annan endast parima selleks, et Olafi seisukoht oleks endiselt tugev ja ta saaks jätkata seda tööd, mis on niivõrd oluline meie kõikide jaoks. Eh, antes ha expresado usted muy gráficamente. tere tulemast, proua Georgieva Te kirjeldasite väga hästi äh, valitsustevahelisi öiseid kohtumisi, ütleb proua Essender. Äh, ja sellest, kuidas toimub eelarvestamine äh, ja kuidas saavutada selline eelarve, mis oleks kõrgem riiklikest ambitsioonidest. kas teil on võimalik tagada piisavad ühenduse ressursid viiesaja miljoni inimese jaoks, kes püüavad üle saada sellest kõigest hullemast majanduskriisist pärast teist maailmasõda. mul on teinud muret see, mis te rääkisite eh, finantsvahendite osakaalu suurendamisest, kas see on mingisugune võluvitsake, mida te silmas peate, teil on Maailmapanga taust Äh, kuid võib-olla see kuuldub naljana, kas te ei püüa meid muuta pangaks? me hindame kõrgelt teie ambitsioonikat soovi osaleda selle kõrgetasemelise töörühma töös ja te võite loota, et parlament äh, aitab teid uute vahendite hankimisel, nagu näiteks finantstehingumaks. vahepeal aga, milliseid meetmeid te rakendate selleks, et äh, likvideerida äh, need puudujäägid, millele juhtis tähelepanu ka kontrollioda äh, seoses äh, teatud tollimaksude kadumisega ja riiklike käibemaksude vähenemisega. esimesele küsimusele äh, oma vahendite kohta on kahjuks ja ma võib-olla kordan ennast, kui e MFF läbirääkimised lõppesid, siis nad lõppesid sellega, millega lõpeti. minu seisukoht on, et et me võiksime Euroopa eelarvet kasutada pigem äh, tsüklivastaselt kui äh, protsükliliselt. liikmesriikidel olid raskusi, me mõistsime seda ja otsus langetati sellisena, nagu ta langetati. ja nüüd me peame keskenduma äh, selle elluviimisele, mis meile on antud ja tegema seda parimal võimalikul viisil. ma ei ole sugugi huvitatud Euroopa Komisjoni äh, Äh, kujundamisest äh, pangaks, meil on Euroopa Investeerimispank selleks. kuid ma sooviksin, et Euroopa Komisjon kasutaks äh, rahalisi vahendeid loovamalt, holistilisemalt. me kõik nõustume sellega, et meil ei ole piisavalt raha nende soovidega ja vajadustega äh, ja kui me saame selle vähesega saavutada enamat, siis me peaksime selle poole pürgima. kui me mõtleme erinevate projektide eesmärkide peale, kui me, me loovamalt nendele, me suuks, suudaksime saavutada rohkem läbi grantide või uuenduslike finantsvahendite, et me suudaksime hõlmata nende väheste rahaliste vahenditega suurema osa prioriteetidest ja projektidest. mis puudutab omavahendeid minu seisukoht on väga jõuline selles küsimuses, me peame mõtlema äh, nende allikate reformimisele, kuid lõppkokkuvõttes see on poliitiline küsimus. ja me peame kaasama sellesse ka inimesed äh, ja teinekord Euroopas see saab olla väga raske ülesanne, kuid me saame sellega hakkama. suur tänu, proua volinik ja nüüd õiguskomisjoni küsimused. ma vabandan, ma vabandan, ma unustasin proua Schmidti. ta oli viimane äh, sõnavõtja äh, eelarve kontrolli komisjoni nimekirjas aastal kaks tuhat üksteist komisjon äh, kiitis heaks äh, personalireformi. kas te usute, et aastaks kaks tuhat kakskümmend te suudate saavutada ligi miljard eurot kokkuhoidu? mõte oli vähendada halduskulusid. ja need moodustavad viis protsenti Euroopa eelarvest ja nelikümmend viis, nelikümmend protsenti kokku hoida saada, tuleb ka äh, vähendada personali viie protsendi võrra. kuidas te seda eesmärki äh, kavatsete saavutada, millised konkreetsed meetmed te selleks kasutate, milline on teie äh, ajakava ja kuidas te hakkate hindama saavutatud tulemusi ja lisaks sellele, kas te meile regulaarselt ka aru annate? see on suur osa meie usaldusväärsuse aspektist, et viia ellu seda, mida me oleme lubanud ja kui me peame kasutama ka äh, erilisi meetmeid, siis me teeme seda, sest me oleme lubanud viieprotsendilist personali vähendamist komisjonis siis me teeme seda, ka meie eesmärk on ümber pargutada töötajad, et toetada prioriteetsemaid tegevusvaldkondi nende arvel, mis ei ole, näiteks ECFIN on saanud äh, kolmkümmend protsenti rohkem töötajat Äh, vaatamata sellele, et üldiselt on ametnike arv vähenenud. seega personaliküsimustes me peame tegutsema ühtse meeskonnana, paneme paika prioriteedid ja mõtleme, kuidas jaotada oma inimressurss. Äh, kui me äh, teeme neid kärpeid ettenähtud protsentide määra arvel, siis me võime õnnestada oma tööd ja projektide elluviimist. teiseks, me peame ka ettepoole vaatama, mida tuleb teha tulevikus milleks meil on vaja oskusi. millised oskused, kui me reageerime ainult möödaniku ja tänase päeva äh, survetele, siis me võime õõnestada oma tuleviku võimekust. Äh, ma olen valmis äh, ellu viima seda corporate talent management strateegiat ja ma mõtlen ja keskendutun mitte ainult kärbetele, vaid ka prioriteetidele, ressurssidele äh,, protsessidele, millised protsessid on hädavajalikud, mis vähem vajalikud ja selle põhjal hakkama täitma võetud kohustusi. samas mõeldes sellele, kuidas saavutada enamat olemasoleva personaliga ja äh, parimate töötajatega. suur tänu. ja nüüd annan üle sõna järje õiguskomisjon. Georgieva was a suur tänu, viimane küsimus oligi nii-öelda silla ehitamise küsimus, sellepärast et äh, meie komisjon keskendub ennekõike personali küsimustele. kõigepealt esitab küsimuse kolleeg Radjev EPP grupist. lugupeetud volinik Georgieva, mul on suur au täna siin viibida, kuna olen bulgaarlane Euroopa Parlamendi saadik ja olen väga uhke ka teie sõnavõttu üle, tänan teid selle eest. minu küsimus, personalimäärus ütleb, et Euroopa Liidu ametnikke tuleb värvata kõige laiemal geograafilisemal mastaabil, aga statistilised andmed näitavad, et osad rahvused on rohkem esindatud kui teised kui nüüd nende nii-öelda relatiivset, seda suhet arvestada, nende suhe, nende rahvaarvust, siis äh, siin ei ole tasakaalu. oma kirjalikes vastu, vastustes ütlesite, et kavatsete ka selle geograafilise tasakaalu eest võidelda. mis meetmeid kavatsete kasutada? aitäh! tänan selle küsimuse eest personaliküsimuste eest vastutamine on minu jaoks suur väljakutse, aga teisest küljest on mul väga hea meel, et mul see väljakutse on, sellepärast et ma usun, et meie personal on suurepärane, ma olen meie töötajate üle väga uhke. jah, teil on õigus. oluline on siin luua õige tasakaal et kui me vaatame nüüd rahvaarvu liikmesriigis ja seda suhet, kui suur on nende osakaal, esindatus meie personali hulgas, siis siin on väga palju ära teha. samal ajal tuleb mõelda selle peale, et on riike, rahvusi, keda tundub, et need Euroopa institutsioonid ei tõmba ja nad ei kandideeri nendele töökohtadele kui Muhamed ei lähe mäe juurde, siis peab mägi minema Muhamedi juurde, ehk siis mida me teeme, püüame loomulikult nendega ühendust võtta, tutvustada neile Euroopa Liidu institutsioone, sealhulgas komisjoni, korraldame konkursse nendes riikides, kus esindatavus on väiksem, esindatus on väiksem. loomulikult äh, see ei lahenda meie peamist probleemi. huvitav fakt on see, et keskastme juhtide tase, seal on see tasakaaluhälve kõige suurem, kõrgemal tasemel ja madalamal tasemel on tasakaal täitsa olemas. on hea, et need uued tulijad, kes on noored, väga andekad, väga pädevad, tavaliselt nad alustavad ju madalamalt astmelt. on vanad liikmesriigid, uued liikmesriigid ja mõnikord, kui me rakendame neid vanu reegleid, siis selle tulemusena see esindatus ei ole päris õige. ma ei ütleks, et see on diskrimineerimine otseselt. aga see uus personalimäärus võimaldab tulevikus edendada neid, kes seda väärivad, teha kiiremini. loodetavasti meil see õnnestub. härra Kaier sotsiaaldemokraatidest suur tänu. mina olen õiguskomisjoni liige. tegelen ka eelarve küsimustega. usun, et te saate oma ametis väga hästi hakkama on siiski kolm väga olulist punkti minu jaoks olulised mis jäid teie sissejuhatavas sõnavõtus äh, käsitlemata või leidnud piisavat käsitlust, äh, kolmsada miljardit eurot, Junckeri investeerimispakett. see ettepanek tehti neli nädalat äh, tagasi, te rääkisite finantsvõimestamisest. kui tõenäoline on, finantsvõimendusest rääkisite, kui tõenäoline on, et omavahenditest see raha saada? tahaksime kuulda teie käest, et mis suunas see arutelu peaks liikuma äh, makse võlgnevuste osas. me tahaksime teie käest seda kuulda. kuidas komisjon kavatseb oma võlad tagasi maksta? palun vastake konkreetselt uh,. Thank you Let.... suur tänu, ma proovin esimese küsimuse vastus teid ei rõõmusta. kolmsada miljardit. mina ei taha öelda, milleks seda kasutada, enne kui me oleme saanud seda uute kolleegidega komisjonis arutada, sellepärast et siin on ka teised kaasatud ja ma respekteerin seda kollegiaalsust ja ma ei taha öelda rohkem, kui ma võin praegu öelda. ehk et äh, mina näen, et Euroopa Liidu eelarve roll selles paketis on oluline. mis puudutab nüüd tulemuste saavutamist, me peame jälgima, et see raha kasutus äh, oleks paremini fokusseeritud ja meie strateegiliste eesmärkidega kooskõlas. mis puudutab finantsvõimendust, me peame vaatama, mis on meie finants instrumendid, kaardistama, milleks neid kasutada, töökohtade loomine, kus kohas, kas need on õiged töökohad, kui palju, et tõsta meie konkurentsivõimet. praegusel hetkel me vaatame neid instrumente ikkagi rohkem selle sisendi seisukohast ja mitte väljundi seisukohast, mida nad võivad anda. see ei ole loomulikult kerge ülesanne siis me võime öelda, et koos selle üheksa miljardi euroga, mida me tahame saavutada, kus kohas ja kuidas see aitab lahendada tööpuuduse probleemi ja aitab kaasa majanduskasvule.